Uh, uh, good afternoon, uh, dear friends. Presentation of STOA. Tere, head kolleegid! Hakkame rääkima nüüd siis STOA uuringust keelte võrdsus digitaalajastul inimkeele projekti suunas. Suurepärane raport, suurepärane projekt me oleme sellega tegelenud koos kultuurikomisjoniga ja tahan neid seekohal tänada nende panuse eest. proua Kammervert, kultuurikomisjoni uus esinaine. ja temaga loodetavasti jätkub hea koostöö meie komisjonide vahel, vabandab, ta ei saanud äh, hetkel meie koosolekule tulla seega alustame STOA uuringu tutvustusega, mis on võrdselt huvitav kultuuri ja ITRE komisjonide liikmetele. selles uuringus antakse üksikasjalik ülevaade selle kohta, kuhu on jõudnud inimkeele tehnoloogia ehk siis HLT, Human Language Technologies tegemist on tarkvarasüsteemidega, mille eesmärgiks on tegeleda inimkeelega kõikides vormides, kirjutatud, suulises või viipevormis. ning äh, selle kõige eripärast Euroopa Liidu kontekstis. me teame väga hästi, äh, kuidas on suulise ja kirjaliku tõlkega Euroopa Parlamendis, mis võivad, mis on, see teema võib olla otsustava tähtsusega tuleviku jaoks. uuringus räägitakse majanduslikust mõjust, mis on keelebarjääridel Euroopas ja, ja, ja ka sotsiaalsetest tagajärgedest, kui meil puudub tasakaalustatud lahendus kõikide Euroopa Liidu keelte jaoks. aga meie ees on pikk-pikk tee. viisteist aastat ilmselt või midagi taolist. Euroopa Liidul on kakskümmend neli ametlikku keelt, lisaks veel kuuskümmend vähemuskeelt. kodanikud peavad suutma kasutada omaenda keelt piiriüleselt Euroopa Liidus. meile meeldiks elada nagu Hiinas, kus on üks koma viis miljardit inimest ja nad saavad siiski Hiina sees ringi liikuda, mõistes enam-vähem, võib-olla mitte täpselt küll, teiste hiinlaste kõnet. see toetaks meie ühist identiteeti, aitaks kodanikel paremini panustada Euroopa ülesehitamisse, Euroopa bar-, barjääride puudumine aitab kaasa ühiskondade arengule ja digitaalse ühtse turu arengule Teil on dokumentides selle uuringu tekst olemas ja alustamegi STOA esitlusega. ja kui me võiksime paluda siis STOA esindajal võtta sõna. tegemist on tuntud spetsialistiga, härra Rivera, selle uuringu autor. Teil on sõna kümneks minutiks suur tänu, härra Puusek, äh, sissejuhatuse eest ja tänan teid kõiki tulemast, arutamaks seda Euroopa jaoks äärmiselt olulist teemat. ma kuulun sellesse STOA üksusesse, kes äh, koostas selle uuringu, rääkides Euroopa keeltest, barjääridest, inim-, kõnetehnoloogiate arengust, digitaalajastust, need kõik on need teemad, mida me tahaksime täna arutada. kõigepealt mitmekeelne Euroopa ja kuidas see mõjutab majandust ja ühiskonda. teisteks keeletehnoloogiate praegune olukord, kuhu ollakse jõudnud. kolmandaks tahaksin rääkida, kolmandaks keeletehnoloogia sektorist ja teadusuuringutest Euroopas ja siis mil, neljandaks, millised poliitikad äh, avanevad Euroopa Liidu ees. kõigepealt mitmekeelsus. Euroopas on kakskümmend kaheksa ametlikku keelt ja kuuskümmend vähemuskeelt. seega mitmekeelsus on üks äh, suuremaid äh, rikkusallikaid Euroopas, me näeme siin kaardil kõiki keeli ja dialekte Euroopas. see mitmekesisus on aga ka üks peamistest barjääridest, mis takitavad äh, tõeliselt integreeritud Euroopa tekkimist digitaalajastul ja mõned arvud, mõned näited. näiteks üle kuuekümne protsendi eurooplastest äh, ei oska inglise keeles suhelda ning on suuri erinevusi riikide vahel. Äh, kaheksakümmend protsenti rahvast ei suuda inglise keeles suhelda Ungaris, Hispaanias, Portugalis ja Bulgaarias, samas on see protsent ainult kakskümmend protsenti Hollandis nüüd stsenaarium, kus me võiksime kasutada Euroopas kuut äh, suuremat keelt ehk siis saksa, itaalia, prantsuse, itaalia, poola ja hispaania keelt, see on hüpotees, kus siiski viisteist protsenti eurooplastest jääks kõrvale ja üksteist Euroopa äh, rahvast ei suuda suhelda üheski nendes keeltes. ja need on siin siis punasega äh, tähistatud, kui kasutatakse neid kuut keelt. see keeleline lõhe sõltub ka demograafilistest äh, sotsiaalsetest näitajatest, kõige olulisem on haridus. haridustasemest äh, sõltub, kas inimene oskab inglise keelt või ei. ülikooliharidus tõstab umbes kakskümmend korda võimalust, et inimene oskab inglise keelt vähemalt hästi. nii et haridus on tähtis barjäär, vanus ja on ka teised äh, sotsiaalsed demograafilised näitajad. lõhe on, toob kaasa suure ebaõigluse Euroopa kodanike jaoks. sellel on ka selged majanduslikud tagajärjed. pagulaste integreerimine, avalike teenuste kättesaadavus, piiriülene kaubandus, rahvusvaheline kaubandus ja näiteks töötajate liikumine. Euroopa Liidu kodanikud, kes on kunagi elanud mõnes tei- või töötanud mõnes teises Euroopa Liidu riigis on, on ainult viis koma kaheksa protsenti keelebarjääri on, peetakse peamiseks põhjuseks sellele näitajale. keelebarjääride ületamine võimaldaks selle näitaja viia kuueteistkümnele protsendile, tegelikult kolm korda rohkem inimesi võiks äh, elada, tegutseda teistes riikides, kui poleks keelebarjääri e-majanduse osas, mis on väga oluline digitaalse ühisturu jaoks, me oleme näinud üht, ühe uute uurimust, mis näitab, et äh, turg on väga fragmenteeritud, et on tegelikult kuus klastrit Euroopas, võtame näiteks Ungari, hetkel äh, need äh, teised eurooplased, kes näiteks Ungarist midagi e-kaubanduse kaudu ostaks, on praktiliselt null aga nende arv võiks tõusta kuni kuue miljoni inimeseni, kui poleks keelebarjääri, see on siis kolm korda rohkem, kui Ungaris oleks tegelikult elanik, on tegelikult elanikke ja neid on siis umbes kaks miljonit. sedasorti riikide jaoks oleks see uus võimalus, muudaks nad konkurentsivõimelisemaks, edendaks e-kaubandust. järgmine küsimus on nüüd, et kuidas keeletehnoloogia saab keelebarjääre kõrvaldada keele tehnoloogia sõltub palju, on seotud paljude digitaalajastu nähtustega, nagu mobiiltelefonid, äpid ja muu taoline, on, äh, me räägime arukast sisust, kõnest ja ma-, ja arvuti- ja automaat, masintõlkest. Deep learning närvivõrgud, kõik see annab meile võimaluse tohututele andmemassidele, mis on, mis kõik tuginevad masinõppel ning sellest hakkab muut-, sellest hakkab saama tõeline lahendus keelebarjääride eh, ületamiseks. ma ei tea, vaadake, kui me nüüd vaatame seda pilti, ma ei tea, kui aru, arusaadav see on, mõte on selles, et Google ütleb, et nad on praktiliselt juba tõlkes jõudnud inimsuutlikkusele lähedale järgmised, lähe, lähiaastatel äh, on tõenäoline, et äh, me saavutame inimkvaliteedilise tõlke, mida teevad arvutid. ja peamine on siin see, et need tehnoloogiad on seotud andmetega, seega meil on vaja piisavalt andmeid erinevate keelte vahel, selleks et need tehnoloogiad võiksid toimida. tehnoloogiad töötavad tohututel andmehulkadel. mida me Euroopas aga näeme on, on see digitaaltugi erinevate keelte puhul on ebapiisav. Äh, üks uurimus näitab, et enamuses Euroopa keeltes on tugi enamasti väga nõrk või üldse olematu paljud väikesed äh, keeled on äh, seega ebasoodsas olukorras Euroopas, eriti väikesed keeled. nüüd äh, tehnoloogiasektor, mis tegeleb te keeletehnoloogiaga ja tehnoloogia edusammud kõigepealt. internetis äh, muidugi domineerivad peamiselt Ameerika ettevõtted. Inglise keel seega on kõige olulisem keel internetis siin graafikul me näeme äh, inglise ja teiste keelte vahekorda internetis. on umbes viissada ettevõtet äh, Euroopas, äh, kes tegelevad keeletehnoloogiatega, see on päris suur arv, kuid tegemist on peamiselt väga väikeste ettevõtetega, enamus nendest, seal on vähem kui kakssada töötajad ja praktiliselt kõik on tegelikult VKE-d. selline on siis praegu keeletehnoloogia olukord Euroopas. Euroopas on siiski pika ajaline traditsioon selles teadus- ja arendustegevuse vallas on Euroopa Komisjon, Euroopa Liit on ka toetanud erinevaid projekte masin, masinõppe vallas, just masintõlke edendamiseks näiteks. teadusuuringute süsteem Euroopas ei ole ka enamasti, pole enamasti suutnud kaasa tuua investeeringuid seda tüüpi tehnoloogiatesse. nii et väljakutsed on tõsised Euroopa tööstuse ees, äh, killustatus, ameeriklaste domineerimine, paljud Äh, ettevõtted on üles ostetud suurte ettevõtete poolt, suure, suurte hiiglaste poolt ja Euroopa teadustegevus on äh, tegelikult väga isoleeritud. seega on vaja rohkem koordinatsiooni nende algatuste vallas, tuleb tõhustada tõhusust, äh, infrastruktuuri kõikide keelte osas, mitte ainult suurte jaoks, vaid ka väikeste keelte jaoks ja väikesed Euroopa firmad peaksid muutuma pigem suurteks äh, võimsateks hiiglasteks. nüüd poliitika valdkond, mida siis saaks ette võtta? me oleme näinud, et need tehnoloogiad on Euroopa jaoks väga tähtsad, mitmekeelsus on Euroopale vahendiks edasi liikuda, seega me peaksime tõhusalt äh, saama institutsiooniliselt tuge. kuid analüüsides, läbi uurides umbes kolm tuhat erinevat dokumenti, äh, on tulemused väga pettumust valmistavad. tegelikult äh, andmekaeve näitab, et kui, et väga vähe räägitakse sellistest teemadest nagu asjade internet, Äh, pilve, raalindus või, või muu taoline või keeletehnoloogiad paljudes äh, dokumentides, blogides, äh, komisjoni parlamendi dokumentides need teemad ei esine kuigi palju. ja üks näide, näiteks digitaalse ühtse turustrateegia oleks aastal kaks tuhat viisteist, mainitakse ainult lühidalt mitmekeelseid teenuseid, kuid me oleme samut-, samas näinud, et keelebarjäärid on ühed olulisemad barjäärid, mis takistavad ühtse digituru tekkimist. see, selle teemaga ühesõnaga institutsioonid ei tegele piisavalt. me oleme teinud ka ettepanekuid oma dokumendis poliitikate osas. kõigepealt luua üks institutsionaalne raamistik, võrgustik Euroopa institutsioonides, teine eesmärk teaduspoliitika tõhustamaks, äh, teadusuuringuid keeletehnoloogia vallas selleks, et luua ja edendada Euroopa platvorme, mis äh, kataksid ka väikese regionaalseid keeli ja et ületada tehnoloogiline lõhe Euroopa keelte vahel ka turupoliitikad, teadlikkuse tea-, tõstmine kodanike ja erinevate osapoolte vahel, sest meile tundub, et paljud ei mõista, et need tehnoloogiad on juba olemas ja suudavad äh, mitmekeelsust edendada. meie ettepanek on ka luua äh, investeerimisfondid kui inkubaatorid toetamaks äh, väikeettevõtteid ja väga tähtis on ka personalikoolitus äh, nende tehnoloogiate vallas, ka avalikud äh, teenused, avalikud hanked näiteks. selleks, et seda tüüpi avalikke teenuseid pakkuda erinevates keeltes Euroopas ja samal ajal toetada Euroopa tööstust ja see on ka nüüd viimane. ma teen nii ruttu, kui ma suudan. kokkuvõttes siis kõigepealt keelebarjääridel Euroopas on väga olulised äh, sotsiaalsed ja majalik, majanduslikud tagajärjed. keeletehnoloogiad annavad Euroopale võimaluse, nad arenevad väga kiiresti, närvi, toetudes närvivõrkudele. barjäärid on võimalik äh, ületada, kasutades uusi tehnoloogiaid tööstus ei ole päriselt veel valmis nende väljakutsetega hakkama saama seoses killustatusega selles sektoris ja poliitikates need tehnoloogiad ei het-, peegeldu hetkel, see on üsna üllatav ja seega me soovime kohandada poliitikaid selleks, et selle olukorraga toime tulla. suur tänu! aitäh teile selle sõnavõtu eest ja ma tervitan siin ka meie kolleegi, kunagist Euroopa Parlamendi ja ka tööstuskomisjoni liiget Vittorio Prodi. tere tulemast tagasi, aitäh, et oled täna siin. me mäletame sind väga hästi, vähemalt osa meist ja sa oled alati teretulnud tagasi Euroopa Parlamenti ja samamoodi ka meie komisjoni äh, koosolekutele, sa olid väga aktiivne liige meie komisjonis. Okay, if you want to say few words. kui soovite paar sõna öelda sekka, siis see oleks ka tore. Well, I, Mr President, I am. härra esimees, ma olen väga liigutatud. pärast kahte ja pool aastat tagasi olen tagasi siin kohas, mis on minu elus nii tähtsat rolli mänginud ja ka äh, maailma ja inimkonna probleemide mõistmisel, täpselt samamoodi nagu ka tööstuse mõistmisel. nii et äh, kannan endas kaasas seda vaimu, mida õppisin siin koos teie ja oma kolleegidega. suur tänu, härra esimees, et äh, lubate mul tervitada kõiki kolleege ja kunagisi kolleege siin majas, mis oli minu jaoks nii tähtis ja tegelikult ka kogu Euroopa Liidu jaoks nii tähtis, aitäh! aitäh, Viktoria! me oleme ikka veel kolleegid, mitte kunagised kolleegid, sa oled lihtsalt siin külalisena äh, ja kunagised kolleegid võivad alati külalisena meie komisjoni koosolekutele tulla, nii et aitäh tulemast! Läheme nüüd arutelu juurde, kõigepealt Paul Rüübih, palun. mitte midagi ei ole muutnud me, muutunud meie komisjonis, nagu sa näed, Vittorio. ja Paul on STOA esimees, nii et palun paari sõnaga ka teile siis aitäh selle ettekande eest. STOA on äh, ju teaduslike tehnoloogiavõimaluste hindamise uurimisrühm ja me vaatame, kuidas me võiksime poliitikaid ka tulevikus edukalt kujundada ning üksteise mõistmine on kommunikatsioonis väga tähtis ja just sellepärast ongi STOA-l viis prioriteeti. kõigepealt rahvusvaheline liikumine ja selle kestlik korraldamine. teiseks äh, erinevate võimaluste optimaalne kasutamine. kolmandaks äh, reaalelu peegeldus äh, virtuaalmaailma ja sellepärast ongi väga tähtis, et inimestel oleks kasutada tehnoloogia, mis aitab neil terveks jääda. kujutage endale ette, et te olete lennukis, teil on terviserike, te räägite mõnda vähemuse keelt või kuidas me saaksime nüüd tõesti mingit teenust äh, pakkuda, nii et teil on võimalik väga kiiresti selgitada, mis teil viga on ja teist aru saadakse ja suurandmed aitavad meil siin tõesti keelekompetentsi suurendada. meil on vaja tõesti väga palju investeerida selleks, et teada saada, kuidas kommunikatsiooni parandada ja nüüd on alustatud lasteaias juba kodeerimisega. eelmine aasta käisime Silicon Valley's ja Google'i uurijad rääkisid, et nad väga palju oma kasumist kulutavad ka sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ja nad jagasid umbes pool miljonit äh, iPhone'i laiali ja neil oli vaja ka uus keel välja mõelda, sellepärast et kirjaoskamatud ei öö, äh, osanud kasutada neid araabia keeles ega ka teistes keeltes. Nad tegid seda täpselt samamoodi nagu ka hiina keele puhul, et hakkasid lihtsalt pilte panema sinna keelde ja muid piktogramme ja kui me nüüd näeme, mida internetis kõike müüakse ja meie siin räägime asukohapõhisest piirkonnast, siis tuleb selgelt välja, et keel on alati selline riiklik tõke ja majanduse, kultuuri, spordi jaoks keeleoskus on üks tähtsamaid äh, võimalusi mastaabisäästu võimalikult suurele ärakasutamisel. nüüd on meil siin ka üheksas teadusraamprogramm, mille üle me hakkame arutelusid pidama ning äh, seal räägitakse ka keelte siseturust ja vajaliku taristu loomisest ning sellest, kui palju on vaja ka selles valdkonnas teadustööd teha. see kultuuriline mitmekesisus Euroopas äh, vajab toetust, sellepärast et see on ka tegelikult meie konkurentsieeliseks äh, kogu maailmas meil on siin parlamendis kakskümmend neli keelt, mida sünkroontõlkes tõlgitakse ja Google saaks ka kuidagi sellega hakkama, kui saaks sünkroonitõlkes lihtsalt kõike neid keele edasi anda, siis äh, me saame sekkuda niimoodi klassikalistesse tööstusvaldkondadesse ja toetada siis äh, üleüldiselt äh, oskusi ja on selge, et tee, mis on vaja käia, on veel pikk ja tööstuskomisjon saab seal anda oma panuse. aitäh, järgmisena kolleeg Saudargas, kes oli tegelikult selle mõtte autoriks, et meil seda uuringut on vaja. aitäh, härra esimees, suur tänu ja palju õnne väga hea uuringu puhul väga kogenud teadlase poolt ja suur tänu Stoale selle mõtte toetamise eest. ma ei kommenteeriks uuringut, sest uuring peaks jääma uuringuks ja väga häid mõtteid on seal palju sees. tahaksin lihtsalt mõned märkused teha. mis on Euroopal olemas? meil on mitmekeelne, mitmekultuuriline pärand äh, ja väga head poliitikad äh, lep-, aluslepingutes kirjas. Äh, arengupotentsiaal on ka Euroopal väga hea, kuid Euroopal ei ole mitmekeelsuse ja mitmekultuurilisuse poliitikat, mis vastaks informatsiooniajastule. Euroopal ei ole digitaalvaldkonnas poliitikat keelte jaoks? siin ka mainiti seda juba, et põhilised sündmused keeletehnoloogias toimuvad väljaspool Euroopat. Euroopat teeb küll päris palju, aga ikka veel mitte piisavalt. nii et meil tuleb tõsiselt uurida, seda uuringut ja seal uuringus on tegelikult teatud poliitikasuunad ka välja toodud. nii et me peaksime edasi liikuma mitmekeelsuse poliitika poole Euroopa Liidus digitaalajastul. ja näitena me nägime seda, et äh, Google on väga palju ära teinud äh, steep learning'u valdkonnas ja keeletehnoloogiate kasutamise osas. aga suur osa tööst tehti ära Euroopas äh, ja põhilised andmed saadi ja korjati kokku Londonis. meil on mitmeid projekte mis on Euroopa platvormides ette valmistatud, aga siis nad mingil hetkel viiakse lihtsalt Euroopast välja. keegi ei oska vastata, miks. mul ei ole midagi selliste projektide vastu, aga aga me peame raha kokku hoidma ja oma jõupingutusi koondama. see ei ole juhus, et me räägime siin inimkeelte projektidest nii et midagi tuleb ette võtta, komisjon peab siin midagi ette võtma. võib-olla parlamendis saame resolutsiooni või midagi sarnast vastu võtta selleks, et neid jõupingutusi äh, aidata. aitäh ja järgmisena kolleeg äh, Tošenovski, palun. aitäh. ma ei hakka kordama seda, mida ütlesid eelkõnelejad ja millega olen nõus STOA paneelrühma liikmena olen ma veendunud, et selle uuringu positiivseks pooleks ongi just see, et tuuakse välja keeled ja jõupingutused algoritmide ja matemaatiliste mudelite kasutamiseks, selleks et äh, keele tõketest üle saada. Euroopa jaoks keeled on osa kultuuripärandist. Äh, keeled on paljude kunstiteoste aluseks. Euroopa jaoks on see tähtis, Ameerika jaoks võib-olla mitte nii palju, sest äh, seal keeleline mitmekesisus ei ole nii suur. meil Euroopas ei ole võimalik öelda, et äh, mõni keel oleks tähtsam kui teine sellepärast et äh, me oleme siin juba aastasadu koos elanud, rääkides erinevaid äh, keeli. matemaatilised mudelid on alati olnud üks keerulisemaid meetmeid, millega me oleme oma teadmisi keelte kohta saanud edasi viia ja me oleme tegelikult ju ka nende mudelite kaudu välja töötanud mudeleid teiste valdkondade jaoks nii et tõesti olen nõus kolleegidega, me räägime kõik erinevaid keeli ja keegi ei ole üllatunud selle pärast, aga samal ajal USA-s on edusammud suuremad selles valdkonnas, kuigi neil ei ole nii palju keeli. STOA eesmärgiks on vaadata, mis suunas arengud lähevad ja millele meie peaksime keskenduma. tõlge, kasutades tehnoloogiat, mitte ainult äh, arvutitehnoloogiat. me oleme uurinud ka inimaju. ja see on tõesti valdkond, mida me ei tohi silmist lasta tegemist on ühe kõige tähtsama teaduslike uuringute valdkonnaga, aitäh! aitäh, järgmisena proua Niibler, palun! Äh. aitäh, härra esimees, ka minu poolt kõigepealt suur tänu selle suurepärase ettekande eest. ka mina tahaksin kohe alguses tänada Paul Rüübigit ja Stoat, et see uuring üldse telliti ja algatajaks oli siin ju kolleeg Saudargas, nii et suur tänu talle, eriti just kolleeg Saudargasele, kes tõesti juba mitmeid aastaid mitmekeelsusega Euroopas tegeleb ja ikka ja jälle meile ütleb, et me peame keskenduma ka sellele küsimusele oma töös. minu esimene märkus. keel on minu jaoks osa kultuurist, ilma keeleta ei saa kultuuri olla Euroopa toitub kultuurilisest mitmekesisusest ja see, mida siin esitlete, minu jaoks on tõesti väga tähtis, et meil õnnestub kultuuriline ja keeleline mitmekesisus säilitada Euroopa Liidus. suur tänu selle algatuse eest. me ei tohi nüüd äh, see pidama jääda, vaid peame mõtlema, mis saaks olla järgmine samm, me peaksime teadlikkust tõstma ja igalühel on muidugi võimalik panustada enda keele säilimisse aga see läheb nüüd natuke kaugemale kui see, mida teie siin uurisite. kuidas me saaksime kasutada tehnikat selleks, et äh, ka veelgi rohkem seda keelelist mitmekesisust Euroopa Liidus toetada? ma leian, et me peaksime siin tõesti ka seda katsetama. me ei peaks ütlema, miks see kõik on nii õudne ja paha, et internetti on vallutanud inglise keel vaid me peaksime mõtlema selle peale, mida me saaksime positiivselt ära teha selleks, et kultuuriline ja keeleline mitmekesisus, mis meil siin Euroopa Liidus on, et me seda uute meediate ja tehnoloogia arengu kaudu ka edasi toetaksime ja võib-olla saaksime me veel mingi uuringu kas toa kaudu selle kohta uurida, et me mõtleksime, et mida me saaksime ette võtta selleks, et keelelist mitmekesisust Euroopa Liidus säilitada ja toetada. ja kahekümne kolmandal juunil eelmisel aastal otsustas Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkuda. kui nad tõesti lahkuvad, siis tuleb meil mõelda ka keelerežiimi peale veel kord, kes teab, kas see muutub ja võib-olla mõne teise tähtsus ka Euroopa Liidu institutsioonides muutub siis suuremaks, aga noh, kõigepealt peavad britid siiski ka kindlalt ütlema, et nad tõesti lähevad. aitäh! proua Niibler. järgmisena härra Kohlitšek, palun. aitäh ma kasutan võimalust, kuna siin on olemas suuline tõlge, siis ma räägin tšehhi keelt, oma emakeelt. ma ei tea, kas STOA uuringus vaadati ka erinevaid keeleperekondi ja ka seda, et on teatud perekonnad, kus süntaks on sarnane ja masintõlke puhul on tihti võimalik ka ajalehe artikleid tõlkida ja ka teisi tekste tõlkida. kui aga tegemist on tehnilise tekstiga, siis tekivad äh, spetsiifilised erialaterminid äh, erinevate valdkondade kohta, ükskõik, kas me räägime siin äh, metallitöötlusest, klaasitöötlusest ja siis neid erialatermineid on väga raske teada ja tunda. ja mina tihti kontrollin neid äh, masintõlkeid selleks, et olla kindel, et tehniline keel, mida kasutatakse, on ka õige. ja sealt tuleb ka välja see, kui raske on tõlge. Äh, rääkimata siin veel õigest süntaksist äh, ja sõnastusest, aga peab hoolitsema ka selle eest, et terminoloogia on korrektne ja see võtab veel kõik aega jah, me räägime siin väga paljudest erinevatest keeltest, meil on siin äh, mitmekeelsus, sellepärast äh, peaksid kõik oma emakeelt rääkima ja mina üritan nüüd ka emakeelt rääkida. meil on ka Euroopa Komisjonist esindaja kohal, Marko Massela ähm,. Connecti peadirektoraadist ja kui võimalik, palun rääkige kõigest minut sest äh, ministrid on juba ukse taga. aga kuna te olete kohal, Euroopa Komisjon on kohal, sellepärast on ka tähtis talle sõna anda. suur aitäh! jah, me tervitame äh, seda raportit ja STOA arenguid järgime väga hoolikalt. me mõistame kuivõrd äh, oluline on tehnoloogia kasutamine keelebarjääride vähendamisel ning siis samuti, mis puudutab sotsiaalseid majanduslikke tagajärgi, äh, mis tulenevad äh, keelebarjäärist. seega on väga huvitav mõista, et tehnoloogias on, e-, peab olema erinevusi keeleallikate ja keeleandmete töötlemisel näeme, et Euroopa Komisjon samuti panustab sellesse valdkonda innovatsiooni ning teadustöösse ning eriti just masintõlkesüsteemidesse ning närvisüsteemidesse ning ma usun, et eh, jätkame kindlasti seda tööd. aitäh tõesti. ka te oleksite tegelikult võinud oma emakeelt kasutada aga muidugi mõista võime ka teisi keele rääkida. härra Langen, palun. Äh, den, die Studie ausdrücklich unterstützen, weil ich jetzt in 23 jah, aitäh, ka mina tahaksin toetada kõnealust uuringut. kakskümmend kolm aastat olen äh, olnud Euroopas äh, parlamendisaadik. ja näen isegi, kuivõrd on inglise keel võtnud võimust võrreldes meie emakeeltega me näeme ka läbirääkimistel ja kogu meie töös tegelikult inglise keel on domineeriv. rääkides tehnilistest mõistetest, on ka palju probleeme muidugi, nii et eh, nii meie ise kui ka meie administratsioon peavad ikkagi eh, pingutama, keeleline mitmekesisus on küll väga kena asi, aga kui ma lähen Washingtoni ja kosmosemuuseumisse, siis seal tutvustuseks igat objekti neljas keeles, äh, inglise, hispaania, saksa, prantsuse. aga siin Euroopast räägime äh, inglise keelt natukene, prantsuse keelt, teised olulised keeled, aga nagu hispaania, itaalia, saksa keel äh, jäävad välja, nii et sellel põhjusel on tõesti uuring väga oluline, me tahaksime ka, mm, me peaksime ka enda oma poliitika läbi vaatama olgugi, et Inglismaa, Suurbritannia, vabandust, lahkub Euroopa Liidust, ikkagi on veel riike, kes Euroopas inglise keelt räägivad. aitäh, Werner! jah, vahel tõesti me eh, ei räägi oma emakeelt siin, kuid me peame suutma ikkagi üksteisega kommunikeeruda ka koridorides, kui meil ei ole tõlke sabas nii et me peame vahel äh, mõnda ühist keelt kasutama. kuid äh, jah, teil on täiesti õigus. ma tahaksin nüüd härra Riveral paluda veel kokkuvõte teha lühidalt. meil on aeg otsa saamas, ministrid ootavad. palun hästi lühidalt well,. Thank you very much um.... jah, aitäh me oleme siin kuulnud päris palju räägitavat meie oma keeltest ja sellest, kuidas me peaksime saama neid kasutada üksteisega rääkides. ma arvan, et see ongi väga oluline. Euroopas on palju keeli ja me peame toetama seda, et igaüks saaks enda keelt rääkida, et tal oleks õigus seda teha ja ta äh, saaks seda teha kõikjal äh, äh, ka erinevate ametitega kokku puutudes siiani ei ole me suutnud leida tegelikku lahendust, selle tõttu on ka inglise keeles saanud nii-öelda töökeel. aga nüüd on meil selline võimalus olemas, nähes, kuidas tehnoloogia areneb. Euroopa jaoks on see niivõrd oluline ning me peame sellele tõesti kogu oma tähelepanu koondama. suur aitäh! ootame jätku sellele raportile, aitäh teile! E, drogie koleżanki, drodzy koledzy, przychodzimy, przychodzimy do... Head kolleegid, nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Number 12 on see. I'm sorry, five minutes later. That's okay. Five minutes later. But we can manage problems.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 kallid sõbrad, daamid ja härrad, palun alustagem äh, nüüd kohtumist äh, Euroopa Liidu Nõukogu äh, presidendiga. digitaalne ühistarge telekomi poliitika, härra Emmanuel Mallia, kes on Malta konkurentsi digitaal-, mere- ja teenuste majanduse minister. Priorities for research, innovation and space ning eh, härra Kris Agius, ehm, kes on siis vastutav eh, teaduste, innovatsiooni, nooruse ning eh, spordi küsimustes. tema on Malta parlamendi sekretär Need arutelud on olulised tahame rääkida ka ENISA-st, äh, ühisest äh, digitaalturust, äh, merendusest, konkurentsivõimest. ITER-ist. ja muudest küsimusest. kõik need punktid on muidugi väga olulised Malta eesistuja jaoks ning ka Prima algatus. rääkisime sellest ka mõned tunnid tagasi juba ja uuest telekomi koodist ning rändlusest digitaalpoliitikaga seoses. tahaksin teile kõikidele veel meelde tuletada, et saame ka küsimusi esitada ning ootame kokkuvõtvat ülevaadet tahaksin tõesti kogu südamest äh, tervitada Euroopa Parlamendis. suur aitäh tulemast. ja telekom, äh, ühtne digitaalturg. Malia võib-olla, härra minister, te võiksite alustada kõigepealt aitäh! kõigepealt tahaks rääkida äh, oma koduriigi äh, üldisest programmist eesistumise ajaks ning siis lähen prioriteetide puhul inglise keelele üles. kuuskümmend aastat tagasi, kui loodi Euroopa Äh, siis me pidime olema rahu ning lootust edasi viiv jõud ning see on viinud ning see siis kandiski Euroopa projekti. alguses olid paljud skeptilised selles osas, kuivõrd suurt edu me suudame saavutada, kas suudame koostöös teha. kuuekümnendal aastapäeval on nüüd Mol-, Malta kohustuseks, väiksema riigi kohustuseks ja privileegiks äh, olla Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks. praegu me peame mõtlema tagasi neile kuuekümnele aastale. me peame kaitsma seda, mis on loodud. ja peame tagama, et kasu jõuaks ka meie kodanikeni. tihti see kasuosa just tunnustatakse. tegemist on suurepärase võimalusega vaadata ka edasi. Euroopal on vaja uut hoogu hiljutised arengud kogu Euroopa Liidus näitavad selgelt seda, et Euroopa Liidul, Euroopa Liit peab muutuma lähedasemaks oma kodanikele. me peame kommunikeeruma tõhusamalt ja peame pakkuma paremaid võimalusi kõikidele kodanikele. Neil peab olema võimalus täita oma ootusi ja lootusi ja edu saavutada viimase aasta poliitilised sündmused äh, olid kõigi jaoks olulised. reformide vajadus pole kunagi olnud niivõrd kiireloomuline ning äh, samuti ei ole olnud ka nii ilmselge, et me peame lähenema oma kodanikele. eelmise aasta sündmused on äh, muutnud ka Euroopa Liidu alustalasid. Malta eesistujana tahab igati oma panuse anda Euroopa projekti. meie loodame, et meie eesistumise ajal tänu meie tööle nõukogus ka koos teiega, lugupeetud parlament, Euroopa Liit suudab äh, välja tulla äh, tugevamana. me teame, et kuus kuud on küll lühikene aeg. me peame olema ambitsioonikad äh, oma projektidega, mida taha, millega tahame edasi liikuda, kuid peame olema kriitilisemad ja realistlikumad, peame mõistma, millised äh, on meie tugevamad küljed ja millised on äh, praegused piirangud. me tahame suhtuda teistesse delegatsioonidesse nõukogus kui äh, meie koostööpartneritesse, meil ei ole mingeid kavatsusi. soovime samamoodi töötada koostöö Euroopa Parlamendiga, teha koostööd ja teha seda ausalt meie peaminister, asepeaminister, rahandusminister ning opositsiooniliider kes kõik on olnud parlamendi, Euroopa Parlamendi liikmed. Äh, see fakt iseenesest näitab, et me mõistame väga hästi, kuivõrd oluline on Euroopa Parlamendi roll. Äh, teie esindate Euroopa Liidu kodanikke ning te loote õigust äh, nende huvides. me oleme väga uhked, et oleme eesistujad niivõrd olulisel ajahetkel eesistumise käigus lähtume vajadusest uut hoogu just pakkuda ühendada kodanikke tarbijatena, rikkuse loojatena, osanikena Euroopa Liidus. see on põhjuseks, miks, millest tuleneb meie kuus prioriteeti, ühisturg, ränne, julgeolek, naabruspoliitika, sotsiaalne kaasatus ja merendus sest me tõesti usume, et me peame kajastama oma kodanike muresid. Teie loal, äh, härra Puusek, tahaksin rääkida äh, nüüd äh, meie tööprogrammist neis sektorites, mis puudutab teie komisjoni tööd. lugupeetud liikmed, tere pärastlõunat, ma tahaksin teid kõiki tänada soojade tervitussõnade eest. minu jaoks on suureks auks olla kutsutud ITRE komisjoni ja siin tutvustada teile Malta eesistuja digitaalprioriteete järgnevaks kuueks kuuks. kui mind nimetati digitaalküsimuste ministriks, siis olen ma üritanud äh, niivõrd paljudega teist kohtuda kui võimalik. me oleme teadlikud äh, prioriteetidest ja muredest, äh, mis Euroopa Parlamendis on seoses digitaalsete küsimustega. ma olen alati uskunud, et aus ja avatud suhtlus kaasõigusloojatega on hädavajalik tagamaks meie eesistumise edu. võin teile kinnitada, et meie plaanime igal juhul kogu eesistumise aja sellist suhtlust ka jätkata. me oleme saare rahvas, meil ei ole ühtegi füüsilist ühendust äh, maantriga eh, ning sellest tulenevalt me mõistame täielikult äh, digitaliseerumise ning ühenduste olulisust. digitaalajastu öö, äh, kuid on viinud meid uute võimalusteni, mis olid täiesti mõeldamatud isegi mõned aastad tagasi. seeläbi luuakse äh, majanduskasvu ning äh, tööhõivet. seega on äärmiselt oluline, et me mitte ainult ei suudaks äh, luua ning toimima panna digitaalturgu, vaid me peame samuti tagama, et kõik, mis me teeme, vastaks meie vajadustele mitte ainult praegusel hetkel, vaid ka tulevikus tihedas koostöös Triiu partneritega ning ka Euroopa Parlamendiga kui kaasõigusloojaga Malta on valmis äh, täitma oma eesistumise ajal realistlikult ambitsioonikat äh, kava. me jätkame äh, Hollandi ja Slovakkia trio partnerite olulist tööd me näeme, et me, see alus, millest me lähtume, on väga tugev. 5G tehnoloogia äh, jõuab varsti kohale ning me peame olema selleks valmis. Euroopa Liidu jaoks on tegemist võimalusega olla esirinnas äh, tehnoloogia vallas. digitaliseeritud ühendatud majandus äh, pakub kõikide jaoks suuri võimalusi. Malta eesistuja seekord soovib teha koostööd nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel, tagamaks seda, et me suudame võimalikult suurt kasu saada sellest nii kodanikele kui ka ettevõtetele. ma usun, et läbirääkimised megahertsi küsimuses ole, peaksid olema eeskujuks sellest, millisena meie näeme koostööd parlamendi ja nõukogu vahel. elektroonilise kommunikatsiooni koodi äh, töö on kindlasti üheks suureks osaks meie eesistumise tööst. koodi kallal tehtud töö on e-, ilmselgelt väga oluline ning meie usume, et kaasajastatud telekommunikatsioonisektori raamistik, mis suudaks tulla toima eesseisvate arengute ja väljakutsetega digitaalmaailmas, on äh, tõepoolest äärmiselt suure tähtsusega. me usume, et uue raamistiku loomine, mis põhineks suuremal ühendatusel ning selgetel reeglitel, on hädavajalik. selleks oleme me alustanud tööd koodi kallal just teenuste valdkonnas ning me soovime sellega edasi liikuda niivõrd kiiresti kui võimalik. praegu teeme tihedat kooltööd, koostööd nii tulevase Eesti eesistuja kui ka raportööriga ning meie sooviks on tagada, et me saaksime edasi liikuda nii palju kui võimalik. me tahame Telekomi nõukogus üheksandal juunil need küsimused läbi vaadata Malta eesistuja sooviks on samuti rändlusküsimus lõpule viia. nagu te teate, läbirääkimised selles küsimuses Nõukogu ning Euroopa Parlamendi vahel on edasi liikunud äh, tõhusalt ja ma olen veendunud, et need me lõpetame õigeaegselt ning suudame saavutada tulemused äh, viieteistkümnendaks juuniks sellel aastal. me mõistame, et läbirääkimised on olnud keerukad mõlema poole jaoks küll olen ma aga veendunud, et mõlemad pooled eh, omavad sama kõrgeid ambitsioone. meie usume, et eh, rändusvaba Euroopa loomine on suureks kasuks meie kodanikele ja ettevõtetele ning me tõesti soovime selles küsimuses läbirääkimised lõpetada lähinädalatel. Malta eesistuja samuti plaanib eh, jätkata internetiühenduste äh, tagamise küsimusega kohalikes kogukondades ning avalikes ruumides. me mõistame, et Euroopa Parlament saab valmis omadega aprilliks sellel aastal ja ma võin kinnitada, et meie oleme selleks ajaks valmis ka triloogiga alustama. ja sooviks on see töö lõpule viia. Malta eesistuja samuti langeb kokku kaheaastase äh, Äh, aastapäevaga, millega tähistatakse siis kahte aastat ühtse digitaalturu loomisest. meie sooviks on edasi liikuda strateegiaga selles valdkonnas ja me tahame oma eesistumisega äh, tagada edu kogu Euroopa jaoks. kui me ühiselt suudame Äh, ära kasutada täiel määral digitaalset ühisturgu, siis sellest äh, saavad selgelt kasu nii meie majandusettevõtted kui ka perekonnad. kui me suudame eemaldada äh, kaubandusse tõkked ning tagada juurdepääsu teenustele tarbijatele, meie sooviks on teha tööd tõhusalt, selleks, et saavutada ühised eesmärgid, milleks on muuta Euroopa maailmaliidriks. digitaalsektor peab olema meie konkurentsi, innovatsiooni ning julgeolekut vedav jõud, see on meie kodanike huvides ning ettevõtete huvides samuti. küll aga ei saa me sellega hakkama üksinda. selleks, et oma eesmärgid saavutada, on meil vaja ka Euroopa Parlamendi poolset toetust ja meil on vaja teiega koostööd. oleme selle eest väga tänulikud ja usume, et koos suudame pakkuda paremat Euroopat kodanikele ning ettevõtetele, aitäh! suur tänu, härra minister! ja nüüd järgmine sõnab sõna härra Kris Adjus kes on Marta parlamendi sekretär teadusuuringute, innovatsiooni, noorte ja spordiküsimustes. Teil on sõna. härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, tere päevast, tänan härra Puusek ja täna ja lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, on suur au ja privileeg minu jaoks esineda täna siin teie ees ja tutvustada teile Marta eesistumise tegevuskava teadusuuringute ja kosmose vallas eesistuja on teadlik tähtsast suhtest nõukogu ja parlamendi vahel kaasõigusloojatena ning oleme pühendunud avatud dialoogile Euroopa Parlamendiga, seega pean väga oluliseks võimalust teiega täna mõtteid vahetada. nagu teate, on Malta võtnud enda kanda eesistumise esimest korda pärast liitumist esimesel mail kaks tuhat neli Malta eesistumine leiab aset olulisel ajahetkel, arvestades poliitilisi arenguid Euroopa Liidus ning meie töökava on reaktsioon väljakutsetele, mis seisavad Euroopa Liidu ees. teadusuuringute, innovatsiooni ja kosmose vallas soovime anda tõhusa panuse ja töötada oluliste aspektide kallal Euroopa Liidu jaoks. iseäranis pöörame tähelepanu ka naabrusele ja merevaldkonnale. teadusuuringute innovatsiooni vallas keskendume me kahele prioriteedile. kõigepealt Prima, mis on siis teadusuuringute partnerlus Vahemere piirkonnas ja teiseks järelevalvesüsteem. Prima tegeleb toidu ja veesektoriga selleks, et oleks koordineeritum investeeringute süsteem Vahemere piirkonnas. selle algatuse aluseks on artikkel sada kaheksakümmend üks ja esimest korda edendatakse partnerlust kolmandate riikidega Vahemere piirkonnas. on sellised partnerlussuhted on praegusel ajahetkel väga olulised selleks, et jätkuks majanduskasv Euroopa Liidus ja naabrusriikides. Priimat võib pidada volinik Muedase äh, avatud agenda jätkuks ja selle tegevusse rakendamiseks. teadusuuringutel on oluline roll selleks, et, et soodustada rahvusvahelisi suhteid ja öö, ähm, tegelemaks väljakutsetega, mis on ühiskondade ees, tegelemaks nendega piiriüleselt. Euroopa Vahemere partnerlus raames toimuv koostöö on esimene artikli sada kaheksakümmend üks alusel, seega me peame tegema tõsiseid jõupingutusi, leidmaks ühiseid nägemusi ja siin me arvestame ka teie abi ja toetusega, et jõuaksime lõpuks siis Prima programmi loomiseni. seega eesistuja ootab tihedat koostööd ITRE komisjoniga selleks, et arutelusid edasi viia me loodame, et kõigi partnerite hea tahe institutsionaalsel ja siseriiklikul tasandil võimaldab meil saavutada eesmärgid meie eesistumise lõpuks. ja nüüd kasutaksin võimalust väljendada tänu Prima raportöörile, proua Sokorovale, kes on väljendanud ITRE seisukohta Prima osas. me saame aru, et proua Sakorafa raporti arutelu toimus just täna hommikul ITRES. eesistuja jõupingutused Vahemere piirkonnas on, sellele on suunatud ka ministrite konverents, mis toimub neljandal mail Maltal. selle eesmärgiks on koostöö edendamine piirkonnas läbi konkreetsete programmide ning kasutades teadusuuringuid mõistmaks, millised on rände põhjused. tulemuseks soovime Valta, Malta, Valletta deklaratsiooni, mis puudutab teadusuuringute alast koostööd Vahemere piirkonnas. meie teine prioriteet on aruandluse ja järelevalve teemad teadusuuringute vallas. meie eesmärgiks on välja uurida, kus halduskoormus, mis on seotud aruandlusega või võiks olla paremini korraldatud. meie eesmärk on aruandluskohustustega osas poliitika, poliitikat muuta ratsionaalsemaks. aruandlus toob endaga kaasa asjatuid halduskoormust ning kahandab haldussuutlikkust, mis takendab poliitikate ellurakendamist aruandluse ja järelevalve sujuvamaks muutmine äh, on teadusuuringute valdkonnas edasiviivaks nähtuseks. oluline on võrdsus ning samuti aruandluse järjekindlus. see on aluseks ka teadusuuringute ministrite järeldustele kolmekümne esimesel mail eesistuja soovib ka jätkata tööd, mille on algatanud trio. me jätkame arutelusid terve rea teemade puhul. üks selline valdkond, millele me jätkame tähelepanu pööramist, on innovatsioonilõhe ületamine, eriti jätkuna algatusele, millele pandi algus Slovakkia eesistumise ajal. geograafiline tasakaal ja osalus Horisont kahekümne kahekümnes ja selle projekti edu on samuti meie jaoks prioriteet, nagu ta on ka kindlasti Euroopa Parlamendi liikmete jaoks. lisaks äh, langeb Malta eesistumine kokku komisjoni esimese hinnanguga Horisondile kaks tuhat kakskümmend eesistuja on teadlik ITRE komisjoni jõupingutusest selleks, et valmistada ette äh, komisjoni otsust üheksanda raamprogrammi osas. me tervitame ja ootame proua Kabesan-Ruisi raportit Horisont kahekümne, kaks tuhat kakskümmend kohta, äh, milles äh, räägitakse vahearuandest ning uutest ettepanekutest üheksandaks raamprogrammiks eesistuja astub kõik vajalikud sammud, arvestades komisjoni ajakavaga. nagu te teate, arutelud peaksid äh, jõudma lõppstaadiumis aasta lõpupoolel. me soovime selles teemas, sellel teemal jõuda põhjapanevate tulemusteni meil on, meil on väga hea meel kutsuda teid kõikidele meie istumiste raames toimuvatele üritustele, näiteks kvant, kvanttehnoloogia üritus toimub Maltal seitsmeteistkümnendal veebruaril. kuidas laiendada eh, Euroopa Liit kolmandatele riikidele Bluemedi teemal, teadusuuringud ja innovatsioon, jätkusuutlik areng, see toimub kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal aprillil. eesistuja usub mereteemaliste uuringute tähtsusesse, selleks et edendada edukamat meresektorit Euroopas. toimub kaks suurt konverentsi pro, pro Marie Skrodovska Curie tööde põhjal kahekümne esimesel ja kaheteistkümnendal mail ning äh, kahekümne esimesel, kahekümne teisel juunil. nüüd rääkides kosmosepoliitikast. peamine puudutab siin komisjoni teatist, äh, mis puudutab komisjoni kosmosestrateegiat, mis avaldati oktoobrikuus eelmisel aastal. selle ees, selle, selle, see eelnes konsultatsiooniprotsess ning ähm, praeguses globaalses olukorras on äärmiselt oluline mõista, et kosmos on strateegiliselt väga tähtis Euroopale. seega Euroopa peab tegutsema ühiselt ning sõltumatult selleks, et kanda oma vastutust kosmose vallas. samal ajal tuleb ka mõista, et kosmosepõhised tegevused ja rakendused on olulised majanduskasvule ja meie ühiskondade arengule ning neil on otsene mõju kodanike igapäevasele elule. seepärast peavad meie tegevused parandama Euroopa kosmotee tööstuse tingimusi, meil peavad olema selged äh, poliitika eesmärgid kosmose vallas, selleks, et meie konkurentsivõime võiks tugevneda ja selleks, et äh, suutlikkus tõuseks. ükski liikmesriik üksikuna väike või suur, ei saa sellega hakkama üksinda. integreeritud kosmosestrateegia Euroopa jaoks ning ning optimaalsed tulemused meie kodaniku jaoks on vältimatult vajalikud. ma tervitan, et kosmosestrateegia võtab arvesse ka liikmesriikide seisukohti, samuti nagu Euroopa Parlamendi resolutsioone ning mis arvestavad ka kosmosetähtsusega Euroopa julgeoleku jaoks. ma arvan, et äh, see väärib meie ühist toetust meie kodanike tööstuse huvides. meil on kavas jõuda kokkuleppele nõukoguga äh, ning ootame nõukogu järeldusi konkurentsivõime ja kolmekümnendal mail. samal nõukogu kohtumisel kavandame arutada strateegia rakendamist. see töö, selle tööga paralleelselt kulgeb äh, parlamendi töö ja jälgime seda tähelepanelikult. me oleme valmis ka teiste kosmoseteemadega tegelema oma eesistumise ajal. Nende hulgal on turu tee-, kosmoseteenused ja nende turg. siin sõltub küll palju komisjoni ajakavast. kosmose valdkonna üritused koos Euroopa Kosmoseagentuuriga. korraldame konverentsi kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal juunil Maltal. seal uuritakse, kuidas kosmosetehnoloogiate rakendused äh, leiavad kasutust selleks, et tagada Euroopa Liidu julgeolekut. kosmoseteemad on arutusel ka teistel üritustel meie eesistumise ajal, nagu näiteks Bluemedi kohtumine, millest ma rääkisin varem. head kolleegid, meie koos teie koostööga soovime saavutada need eesmärgid, mille oleme seadnud endale eesistumiseks oma kodanike teenistuses. tänan tähelepanu eest. aitäh härrad ministrid. Maltal oleme käinud puhkusel, aga seekord saime siis kutse teha seal ka rasket tööd konverentsidel ja kohtumistel. nii et tere tulemast ka Malta kolleegidele, kes ei ole meie komisjoni liikmed, aga on parlamendi liikmed, nii et teil on ka õigus sõna võtta. ja nüüd Rahvapartei nimel kõigepealt Eh, meie Rahvapartei kolleeg siis äh, proua Castillo Vera, jah. tere tulemast äh,, väga tore, et olete tulnud meie ette. ma tahaksin pöörduda just äh, Emmanuel Maria poole, kes vastab, vastutab digitaalse siseturu eest mina eh, koostan elektroonilise kommunikatsiooni raportit eh, ja ma tean, eh, kui paljud ka teid see küsimus huvitab ja mul on hea meel, et te sellega tegelete. on tõesti tegemist pakilise küsimusega, me kõik teame seda meil on määrus äh, rändlustasude kohta kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunis äh, on meil tähtaeg, mil äh, rändlustasud tuleb ära ka-, kaotada. me kõik töötasime vägagi kindlakäeliselt selle nimel ja me tõesti loodame, et see otsus ka siis selle aasta juunikuus jõustub meil on terve rida õigusloomelisi ettepanekuid, mis meil tuleb läbi vaadata, nagu näiteks äh, telekommunikatsioonipakett äh, ning Malta eesistumise ajal on ka selles osas vaja kokkuleppele jõuda. siis reguleerivad asutused äh, ja nende küsimused, mis samamoodi vajavad lahendamist. mina tahtsin praegu öelda ainult nii palju, et ma olen täielikult nõus sellega, et meil tuleb teha nüüd need tähtsad sammud kõikides nendes küsimustes edasiminekuks ja väga tähtis on, et me ka Malta eesistumise ajal poliitiliselt äh, saaksime kokkuleppele jõuda telekommunikatsioonipoliitika osas. parlamendis oleme me veendunud, et selles valdkonnas tuleb teha edusamme ja et neid edusamme tuleb teha kiiresti. on ka teisi sektoreid, millega peame tegelema, nagu näiteks digitaalne siseturg, mille kohta on meil isegi tegevuskava, millest me soovime kinni pidada. kui te olete valmis meiega koostööd tegema, siis see oleks väga hea, sest oleks väga hea, kui nõukogu ka selle küsimuse võimalikult kiiresti läbi vaataks. ma olen veendunud, et nii nõukogu kui ka parlament ja ka komisjon tegelikult on valmis äh, nende küsimustega edasi minema ning äh, kokkuleppele on võimalik jõuda. tähtis on muidugi, et me panustaksime pigem kvaliteedile kui kvantiteedile, aga aega on ka vähem. sotsiaaldemokraadid ja proua Talli, palun. aitäh, härra esimees. aitäh aitäh mõlemale ministrile, mul on äh, kaks küsimust mõlemale ministrile. esiteks see, mida te mainisite oma kõnes meetmete kohta, mida komisjon kavatseb äh, sisse viia ja see, et me peaksime võimalikult paindlikult äh, ja tõhusalt need meetmed välja töötama just teenusepakkujate, aga ka tegelikult võrguhaldajate jaoks. ja siis ettepanek, mis selle koodeksiga sisse viidi, nimelt, et spektri hinnad kogu Euroopa Liidus tuleb harmoniseerida. aga millal? kui vaadata, kuidas on spekt-, sektorid jaotatud, siis on näha, et hinnad erinevates liikmesriikides on väga erinevad. arvestades selle faktiga, tahaksin teada, mida kavatseb Malta eesistujana siis ette võtta, eriti selle komisjoni uue ettepaneku valguses, siis see, mida teie, härra Adžes, ütlesite just ka kosmosepoliitika kohta. siin tuleks arvestada sellega, et Maltal vähemalt äh, kosmosepoliitika osas on väga väike võimekus, aga tegemist on riigiga, mis äh, eesistumise ajal peab ka siin olema juhtivas rollis, nii et ma tahaksin teada, mida te kavatsete ette võtta selleks, et äh, kodanikud saaksid võimalikult suurt kasu ka kosmosest äh, Eh, kuidas kosmopoliitika saaks ühiskonna huve teenida. aitäh, härra Tošenovski, ECR. aitäh, härra esimees. ka mina ühinen oma kolleegidega. meil on väga hea meel, et meil õnnestub Malta ministritega kohtuda kohe nende eesistumise alguses ma arvan, et teie eesistumisperiood kujuneb erakorraliseks, sellepärast et parlament on saanud nüüd väga palju õigusloomelisi ettepanekuid komisjonilt, nii et teie eh, võib-olla peate parlamendiga suhtlema palju rohkem kui eelnevad eesistujad. ning mis puudutab eh, telekomi paketti, ja rändlustasusid, sagedusalasid, siis tundub, et teie eesistumine kujuneb digitaalseks eesistumiseks. Teil on tõesti suured probleemid järgmise poole aasta jooksul vaja lahendada. ma olen veendunud, et äh, rändlustasude küsimus on võimalik lahendada tänu teie kolleegide koostööle on veel üks punkt, mis on jäänud lahtiseks nimeks äh, andmemahtude ülekande piirmäärad. ma olen veendunud, et äh, tänu oma kogemusele õnnestub teil ka selles küsimuses nõukogul komprom-, nõukogus kompromissile jõuda. me teame, et see ei ole lihtne ja me kavatseme teid aidata nii palju kui võimalik. mis puudutab kosmost, siis tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et Äh, Galileo süsteem saab hoo sisse sellel aastal ja projekti edu sõltub teie eesistumisperioodist. kuidas teie kavatsete selle projekti avalikkusele nii-öelda maha müüa? tegemist on väga kuluka projektiga, mis aga toob uuendusi kodanike ellu. ja see projekt fond loodi siis koostöös liikmesriikide vahel. soovin teile palju edu, väga raskel ajal toimuva eesistumise ajal, kus on suured probleemid, mida lahendada. aitäh ja Alde nimel nüüd proua Maisler. aitäh, härra esimees, ka minu poolt ja liberaalide poolt suur tänu Malta ministritele ettekannete eest. tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega. tõesti, teadusvaldkonnas tuleb väga palju ära teha ja ma tean, et Malta on väga väike riik ja pool aastat on liiga lühike aeg, et kõik probleemid lahendada. aga puudust tundsin teie sõnavõtus ühes küsimuses. härra Maria Teie vastutate ju ka merenduspoliitika eest, aga te ei öelnud selle kohta mitte midagi. mind huvitaks tõesti, et millised eesmärgid on teil paika pandud merenduspoliitikas, tegemist on küsimusega, millega mina tegelen väga paljudes erinevates valdkonnakomisjonides. ja samas suunas läheb ka küsimus härra Anjusile, te rääkisite äh, teadusest, äh, innovatsioonist ja kosmoseuuringutest. Need uuringud on Euroopa Liidu jaoks väga tähtsad Malta voliniku härra Vellaga teen siin koostööd, ta räägib siin ookeanite haldamisest äh,, meretööstuse kasvust ja ka sellest, et Horisont kaks tuhat kahekümne programmist väga palju vahendeid läheb just äh, maailmamerede uurimisele. me ei tea piisavalt palju kosmosest, aga veel vähem teame me maailmameredest ja ma tean, et Malta jaoks merenduspoliitika on äh, prioriteediks, seda öeldakse ka kõikides komisjonides kogu aeg ja sellepärast merenduspoliitika on tuleviku jaoks tähtis ja ma tahangi nüüd teada, millised prioriteedid on teil teadusvaldkonnas, mitte ainult kosmosepoliitikas, vaid ka merenduspoliitikas, selleks et me Euroopa potentsiaaliga selle selles valdkonnas edasi laiendaksime, sest Malta asub ju keset ookeani. proua Sakorafa, suurepärane raportöör, mitte ainult kuue fraktsiooni esindaja, vaid ka suurepärane raportöör. aitäh, härra esimees, aitäh selle eest, et andsite mulle võimaluse teile rääkida ka sellest, kui rahul ma olen sellega, et äh, Malta eesistumisprioriteedid on nii head teadustöö, innovatsiooni ja arengu valdkonnas. tegemist on tõesti erakorralise katsega Euroopa Liidu diplomaatilises valdkonnas. me nimelt üritame tõesti hoolitseda selle eest, et sisserändajatel oleks võimalik tagasi oma koduriiki pöörduda siis er, tuleb rääkida meil ka sellest, millised niisutussüsteemid on vaja sisse viia ning ka äh, administratiivses valdkonnas on äh, võimalik meil väga palju ära teha Prima programmi kaudu Vahemere ääres kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses tuleks Prima projekt käima lükata ja muidugi me ootame nüüd äh, koostööd nõukogu ja komisjoniga selles valdkonnas, samamoodi nagu ka vastutavate valdkonnakomisjonidega ma loodan, et ka teie võitlete selle eest, et Prima programm saaks tõesti käima lükata. ma soovin teile palju edu selle suure töö elluviimisel järgmise poole aasta jooksul. aitäh, proua Kappel ENF fraktsiooni nimel! aitäh, härra president, ministrid. Teie eesistumise ajal on digiteerimise valdkonnas teil väga suur ülesanne. nimelt te peate hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidus lõpuks gigabitti ühiskonnaga ja tõesti, digiteerimine mängib teie eesistumise ajal väga tähtsat rolli. telekomi paketi ülevaatamine selle aasta esimesel poolaastal mängib tõesti väga tähtsat rolli ja sinna hulka kuulub ka rändustasude kaotamine. me valmistame ette tõesti väga palju raporteid, mis kõik puudutavad telekomi paketi ülevaatamist. kõigepealt wifi ühendus, selle kohta toimus eile kohtumine ning väga tähtis on Euroopa Liidu kodanikele tagada vaba juurdepääs internetile avalikus ruumis, haiglates, tervisekeskustes ja nii edasi. esimeses faanis on sada kakskümmend miljonit ette nähtud, kokku nelisada kuni viissada miljonit kogu projekti jaoks. Euroopa Parlament ja liikmesriigid peavad seda, selle tagamise nimel töötama. kas te tõesti kavatsete hoolitseda selle eest, et liikmesriigid ka leiavad õigeaegselt vahendeid selleks, et see kogu Euroopa Liidu wifi vaba võrguga katmine tõesti ka ellu viidaks. teiseks 5G ühendused, viis, viienda põlvkonna sisseviimine on väga tähtis selleks, et me tehnoloogilisest arengust Euroopa Liidus maha ei jääks ja 5G tehnoloogiat peaks olema aastal kaks tuhat kakskümmend võimalik Euroopa Liidus kasutada ja kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast peaksid esimesed katsed juba hakkama toimuma. ning liikmesriigid peaksid kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani välja töötama ka oma 5G tegevuskavad tahaksin teada, kuidas teie kavatsete seda kõike ette valmistada, kas teil on selle kohta kavasid ja kuidas te kavatsete liikmesriike motiveerida kõiki neid tegev-, tegevuskavasid siis ka õigeaegselt esitama ja hiljem ka õigeaegselt rakendama? ja küsimus äh, ka teisele ministrile ja tõesti, Horisont kahe tuhande kahekümne rakendamine on väga äh, raske ja nüüd need kolmandad riigid, kes on kaasatud sellesse programmi, kas te nende jaoks bürokraatlikke tõkkeid kavatsete vähendada selleks, et rakendamine oleks tõesti ka võimalik? teiseks rahastamisküsimus, kakssada miljonit eurot peaks tulema liikmesriikidelt, äh, mis osalevad selles programmis. kuidas te kavatsete liikmesriike motiveerima, motiveerida seda raha leidma ja need riigid, mis siiamaani ei ole nõustunud programmis osalema, kas te saate kuidagi veenda neid seda siiski tegema? ja teiseks Copernicus on Galileo kõrval lipulaevaks meie kosmosepoliitikas. satelliit selle aasta märtsikuus saadetakse orbiidile ja meil on vaja rohkem vahendeid eh, ka Copernicuse jaoks ja kas te kavatsete hoolitseda ka selle eest, et Copernicuse jaoks need vajalikud rahad leitakse? aitäh, proua, pärast kõiki neid eh, ja esitasite väga palju küsimusi, isegi kui teie aeg oli ammu juba otsas. tegemist oli väga huvitavate küsimustega, nii et aitäh teile selle eest. härra Rüübich tahtis veel sõna saada. jah. kõigepealt suur tänu doktor Maljale selle eest, et ta toonitas, kui tähtis on digitaalne ühis-, digitaalne siseturg ja meie eesmärgiks on tõesti sisse viia tõeline digitaalne siseturg, kus toimuks äh, tehnoloogiast sõltumatu konkurents äh,, Wi-Fi ja VLAN-i ühendus ühelt poolt ja teiselt poolt siis telekomi ettevõtted ja et kodanik ise saab siis enda jaoks parimad pakkumised välja äh, valida. ja siis nüüd see äh, rändlustasud nagu kodus sama hinnaga, siis äh, see programm, äh, selle puhul tuleb hoolitseda selle eest, et äh, konkurents tekiks ka liikmesriikide vahel. me peame turud aastaks kaks tuhat üheksateist ka Euroopa Liidu sees avama selleks, et digitaalne siseturg tõesti ka siis teostuks järgmisel nädalal räägitaksegi rändlustasude kaotamisest ja ma tahaksin teada, kuidas teie praegust olukorda hindate? meil Euroopas praegusel hetkel kaks koma, kaks eurot seitsekümmend seitse senti maksab gigabait, nii et keskmiselt tarbija maksab nii palju, kaks eurot seitsekümmend seitse senti. kas te arvate, et äh, see äh, hul-, et need käärid hulgimüügi hinnaga äh, on siis võimalik sisse viia nii, et nad on kas madalamalt kui see kaks seitsekümmend seitse või kõrgemad. aitäh, järgmisena proua Toia, palun. president jah, aitäh! tahaksin soovida palju edu eesistumiseks ja kinnitada ministritele, et kindlasti äh, töötame palju koos. tundub, et äh, tegemist on natukene keeruka ajaga. ja ka loodetavasti on võimalik äh, teie tööle, tööga jõuda mõningates küsimustes lõpusirgele. tahaksin rääkida kõigepealt juba heaks kiidetud õigusaktidest. siin on meil vaja äh, et nõukogu samuti aitaks neid ellu rakendada. mina olin äh, raportööriks äh, spektri küsimustes äh, alla seitsmesajase sageduse puhul ja me teame, et liikmesriigid küll lähtudes oma õigusest, kuid Mm, nad äh, ei liigu, liigu kõik üldselt edasi, nüüd 5G kohta. me näeme, tegemist on väga suurte tehnoloogiliste muudatustega ja need loodetavasti äh, suudavad parandada ka Euroopa Liidu äh, tootlikkust ning innovatsiooni. aga siin oleks meil vaja ühtsemat lähenemist. teiseks, täna hommikul rääkisime ka muudest küsimustest, äh, finantsküsimust eelkõige, ähm, sest et siin on meil palju tõesti mureküsimusi ja teiseks ka toimimine, te teate väga hästi, ka te ise rääkisite sellest. Äh, meil on vaja teha koostööd vastavalt artiklit sada viiskümmend kaheksa ning me peame edasi liikuma selles, ma arvan, et meil on selline kohustus. me oleme kutsunud teisi riike osalema selles pataljonis, aga me peame näitama neile, et hoolimata meie suurest bürokraatiast sellised projektid isegi saavad toimida, sellepärast et see on väga oluline ka Aafrika riikide jaoks, kui ka teiste riikide jaoks, aitäh. proua Kumpula-Natri on viimane kõneleja. ma ei taha väga pikalt teha, aga paljud kolleegid on juba öelnud, et äh, Malta eesistumise ajal on tõesti väga palju vaja ära teha ja mul on väga hea meel, et esimesed kolmepoolsed läbirääkimised on juba toimunud. härra Pušek juhtis seda ja tegemist oli minu raportööriga, raportiga siis äh, rändlustasude üle ja mul õnnestus ka minister Maiaga kohtuda veel enne jõule selleks, et seda ette valmistada ja väga hea oli see, et kolleeg Štosanovski ütles, et digitaalne revolutsioon toimub Malta eesistumise ajal. eesistumise ajal on tõesti väga huvitavad ajad, sest me vaatame praegu tulevikuga need energeetikaküsimused, mida komisjon on ette valmistanud ja ka Malta prioriteedid energeetika valdkonnas on väga tähtsad ja huvitavad, kuidas äh, hooneid soojustada, ehk et tegemist on tõesti konkreetsete ettepanekutega, kuidas äh, kodanikud tõesti ka saavad näha, et Euroopa aitab neid. ja tõesti hoonete äh, küsimused äh, oleksid lahendatud väga soojas Lõuna-Euroopas ja väga külmas Põhja-Euroopas. nii et tõesti väga tähtis on, et meil oleks ka siin suurepärane läbirääkimistiim parlamendis, aga mul on hea meel ka, et Malta on valmis koordineerima see töö ei ole lihtne, finantshuvid on siin mängus, aga ma arvan, et Euroopa äh, kodanike, tarbijate, andmekasutajate huvi on siin veelgi tähtsam, et see ei ole nii, et me räägime siin lihtsalt veerandist eelarvest, vaid üleüldiselt digitaalsest majandusest. aitäh! sellega on küsimuste voor lõppenud, nii et kui minister soovib vastata. aitäh, härra esimees! kõigepealt äh, suur tänu julgustavate sõnade eest, äh, mida te siin eesistumise kohta välja tõite ja nägin ka teie koostöövalmidust, äh, mis tuli välja teie sõnavõttudest. ma üritan vastata ja kommenteerida seda, mida kõnelejad ütlesid. proua Castillo võttis kõik need tähtsad küsimused läbi mis puudutab äh, koodeksit, siis meie jaoks on see digitaalse siseturu lõpule viimine, mis on ka väga tähtis, nagu ka teie ütlesite. ja digitaalne ühisturg on meie jaoks üks prioriteete ja me oleme tõesti valmis ka siis nüüd äh, äh, tegusid näitama pärast sõnu. see koodeks on meie jaoks ilmselgelt väga tähtis. nõukogus oleme me tööga juba pihta hakanud, oleme seda ettepanekut nüüd tõesti artiklite kaupa hakanud läbi vaatama. nii me loodame kogu koodeksi läbi vaadata selleks, et meil oleks parem tervikpilt selle kohta, kus on probleemid. ja sellega on meil võimalik siis lihtsustada järgmise eesistuja tööd. mis puudutab rändlustasusid, suur tänu raportööridele väga konstruktiivse koostöö eest. nagu te teate viieteistkümnes juuni on tähtaeg. Euroopa kodanikud teavad seda tähtaega ja nad eeldavad, et sellel päeval räntustasud kaovad. ning me peame sellest tähtajast kinni pidama ja ootustele vastama. tõesti, raske töö on vaja nüüd lõpetada. suur tänu koostöö eest, mida on tehtud Koreperi kohtumistel ja kolmepoolsetel läbirääkimistel. me leiame lahenduse, isegi kui äh, seisukohad äh, andmelõhede osas on praegu vastuolulised. nüüd wifi ühendus. me nägime, et äh, parlament on valmis aprillikuus nõukoguga läbirääkimisi alustama ja me oleme alustanud juba konstruktiivseid läbirääkimisi tehnilisel tasandil raportööriga ning me loodame, et me jõuame positiivsele lõpptulemusele. tegemist on väga tähtsa algatusega, nii nagu ka teised sõnavõtjad seda siin oma märkustes välja tõid. ja ma loodan, et sellega olen äh, nendele küsimustele vastanud. proua Talli küsimused. jah. me saame aru, et spekter on piiratud ressurss. praegusel hetkel riigid haldavad seda ressurssi komisjon soovib spektrit paremini ja tõhusamalt kasutada, parem koordineerimine, parem spektri jaotus on eesmärgiks ja me näeme, et mõned ettepanekud on sellised millega on võimalik äh, uut olemasolevat, kasutada olevat spektrit siis paremini jaotada digitaalsel ühisturul. viimasel nõukogu kohtumisel tuli välja, et äh, üksmeelt ei ole. eesistujana katsume olla siirateks vahendajateks äh, ja pidada konstruktiivseid arutelusid selleks, et teha edusamme ka selles valdkonnas, siis spektrikoodeksi osas. härra Tošenovski küsimused. me oleme ka varem kohtunud detsembrikuus eelmisel aastal. me tõesti arvame, et tõesti meie eesistumine on digitaalne eesistumine oleme teiega nõus ja me leiame, et rändlustasude kaotamine ja koostöö mõlema poole pealt on väga tähtis selleks, et me leiaksime lahenduse siis tähtajaks. Te mainisite ka Berekit, äh, reguleerivaid asutusi kuna koodeksis on olemas ka sätted, mis puudutavad perekit, siis me otsustasime, et kõigepealt vaatame koodeksi läbi öö, osade kaupa, nii nagu ma juba selgitasin, ja siis öö, tuleme pereki määruse juurde. me arvame, et öö, nii on seda küsimust kõige paremini võimalik läbi vaadata praeguse koodeksi raames siis proua vabandust. proua Maisner, aga teie tõstatasite tõesti väga tähtsa küsimuse, merendussektori, jah. minu ministeerium vastutab äh, ka merendussektori toetamise eest ja nagu te täiesti õigesti ütlesite, me aprillikuus korraldame mitteametliku ministrite kohtumise. Äh, endine volinik härra Borž äh, tegeles ju ka merenduspoliitikaga praegune volinik tegeleb ookeanite haldamisega, nii et see on nii-öelda tema panus, tema tõstatatud küsimus, tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega. praegusel hetkel me vaatame konverentsi kava üle Äh, selle konverentsi kava, mis toimub aprillikuus Maltal, me tahame seal rääkida ookeanite haldamisest, räägime ka mere- ja rannikuturismist, mis on äh, selle piirkonna jaoks ja tegelikult kogu Euroopa Liidu jaoks väga tähtis. proua Kappel saan aru, et äh, eelarve üle arutelud käivad, aga me oleme veendunud, et ka sellega jõutakse ühele poole. mis puudutab 5G-d, siis äh, Mistrase raport kohe kindlasti aitab meil ka siin edasi minna ja koodeksiga edasiminek on tegelikult parim, mida meie saame teha ka 5G tehnoloogia kasutuselevõtu jaoks. proua Toija, aitäh selle sõnavõtu eest ja aitäh ka teie lahkete sõnade eest ja toetuse eest. läbirääkimised viiesaja megahertsi üle on näiteks selle kohta, kuidas koostöö institutsioonide vahel saab toimida tõhusalt. see läks väga hästi ja ma arvan, et me kõik loodame, et sarnane koostöö jätkub ka teistes valdkondades. härra Rüübih hinnaküsimused. Te teate, et praegusel hetkel neid küsimusi arutatakse Koreperis ja kolmepoolsetel läbirääkimistel ja sellepärast ma arvan, et praegusel hetkel ei oleks vaja ette rutata toimuvatest läbirääkimistest ja ma sellepärast ei kommenteeriks seda küsimust ja loodan, et sellega olen vastanud kõikidele küsimustele, mis olid suunatud minule vabandust, siiski mitte. proua Kumpula-Natri unustasin ära. aitäh selle eest, et te saate aru, et meil on seal nõukogus äh, vastuolusid, aga samal ajal eesmärgid on meil samad. nii et äh, ma arvan, et nüüd olen küll vastanud kõikidele küsimustele. aitäh! minister, kas teie jätkate ka ja vastaksite mõndadele küsimustele? aitäh, ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki kõnelejaid äh, heade soovide eest eesistumiseks. tahaksin vastata ja kommenteerida küsimusi, mis on seotud teadustöö, äh, innovatsiooni ja kosmosega, proua Saku Rahva Prima partnerlus Vahemere piirkonna teadusuuringu ja innovatsiooni jaoks on üheks meie prioriteediks. kaks tuhat kaksteist Barcelonas tegime algust ja leppisime kokku, et parim viis saavutada stabiilset koostööd selles valdkonnas on läbi artikli sada kaheksakümmend viis. ning eesmärgiks oli siis välja töötada uudseid lahendusi äh, jätkusuutlikuks äh, toiduainetööstuseks ning äh, veega varustatuseks. meie sooviks oli äh, toime tulla kliimamuutuste tagajärgedega ning ehitada kultuuride vahelise sildi Vahemere kallaste vahel me üritame võimalikult palju edu saavutada Prima läbirääkimistes oma eesistumise ajal. nagu te teate, ajakava on väga tihe, aga me soovime teha koostööd Euroopa Parlamendiga selleks, et Prima kiirelt mais heaks kiidetaks, nii et kaks tuhat kaks, Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarves äh, oleks Primale ka koht. järgmine küsimus äh, Vahemere riikide kohtumine toimub aprillis kaheksateist, üheksateist ning Euromeedil mais samuti äh, jätkame siis Valetad, äh, mis on jätkuks Valeta deklaratsioonile. proua Kappel. Horisont kaks tuhat kakskümmend, siin me tahame tagada äh, osaluse ka kolmandatele riikidele, see on väga oluline meie jaoks ning see on miski, mille kohta soovime ka ülevaadet vahearuandes kosmos. komisjon oskaks paremini vastata siin, aga ma olen teadlik neist kaheteistkümnest miljardist Euroopa Liidu eelarvest, mis investeeritakse kosmoseprojektidesse ning teadustöösse kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. see on oluline summa ning ma olen nõus, et äh, tuleb tagada, et investeeringud ka tulu tooks Euroopa strateegia eesmärgiks on äh, saavutada seda läbi erinevate meetmete, muuhulgas tahame tagada, et kosmosevarusid kasutatakse strateegilisemalt selleks, et toetada meie konkurentsivõimet ning aidata tagada investeeringuid tööhõivet kasvu kosmos, tehnoloogia, informatsioon, tegemist on oluliste prioriteetidega, muuhulgas tahame kasvuhoonegaase piirata, turvata piire ning edendada tehnoloogiat. ma olen nõus, et rahastamine peab vastama meie ambitsioonikatele eesmärkidele kosmosestrateegias. lõpetuseks ma olen veendunud, meie kõikehõlmav ambitsioonikas töö kosmosevaldkonnas näitab seda, kuivõrd suurt äh, tähtsust me pöörame selle sektori, see on meie jaoks prioriteetne. Äh, meie kosmosesuutlikkus on alles äh, lapsekingades, nagu te ütlesite. siiski viimastel aastatel valitsused on tõstatanud teadlikkust kosmoseküsimuste olulisest ehm, kosmosevaldkonnas saab meie eesistumine samuti põnevaks ajajärguks olema. Ehm, meil on äh, hiljuti avatud samuti äh, keskus, ehm, kus on samuti kosmosenäitus ning planetaarium. samuti plaanime Kopernikuse äh, koolitus kohtumise korraldamine, Mercatori äh, kohtumise korraldada juunis kaks tuhat seitseteist. samuti minu valitsus äh, teeb algust äh, esimest korda Malta kosmosestrateegiaga, mis no, on seotud ka Euroopa kosmosepoliitikaga. me sooviksime samuti suurendada koostööd Euroopa Kosmoseametiga selleks, et kaaluda kõiki võimalusi, mis kosmos pakub meie sooviks on jätkata kahepoolseid läbirääkimisi selleks, et välja äh, selgitada, millised konkreetsed projektid võiksid meie suutlikkust parandada selles valdkonnas. Need meetmed on täielikult sünergias meie üldiste jõupingutustega valitsuse tasandil muuta Moldova majandus teadus, äh, teadmistepõhiseks ning äh, lisaväärtust pakkuvaks. me oleme teadlikud, kuivõrd suur on Kopernikuse olulisus muuhulgas seda tagamaks ka turvalises merenduses. me samuti töötame nõukogu järelduste kallal, mis puudutavad vajadust jätkata Euroopa kosmoseprogrammiga, ka muuhulgas Kopernikusega, ma usun, et nüüd olen kõikidele vastanud. suur aitäh, palusin, et teeksite lühidalt, aga teie kolleegid, uued ministrid ootavad juba ukse taga, juba kümme minutit ootavad seal, nii et tõesti pidime võimalikult kiirelt tegema, suur aitäh teile nende arutelude eest, aitäh, et vastasite kõikidele küsimustele ja ma palun teid veel siia äh, kindlasti tulevikus, aga nüüd palun teie kolleegidel siis sõna. Thank you. Thank you. Uh, uh, two uh, other rep- kaks uut esindajat Malta valitsusest. Coming to our hall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 tööstus ning VKE-de poliitika. Kris Cardona, tema on majandusinvesteeringute minister Malta valitsuses. ja teine teema, energiapoliitika, minister Konrad Mitsi. Minister within the office of the prime minister. tema töötab siis peaministri kabinetis. Being as short as possible, I would like to invite uh, minister Cardona. minister Cardona. palun. eesistujana usume siiralt seda, et äh, tööstus peab olema Euroopa poliitika südames, nagu seda soovib ka parlament ning äh, teised osapooled. miks tööstuses ei ole mingeid äh, õigusloomelisi äh, faile lahti, me leiame, et tuleb kõigepealt analüüsida ökosüsteemi, kus meie tööstus toimib. meie lähenemine on sektoriaalne ja horisontaalne. sektoriaalsel tasandil oleme näinud arenguid uusi algatusi terase valdkonnas. ja kaitsetööstuses, aga meil on vaja pragmaatilisemat lähenemist selleks, et äh, alal hoida meie konkurentsieelis ning äh, luua ettevõtluse sõbralik keskkond mis äh, tooks siia ka pikaajalisi investeeringuid me usume, et see on küsimus, millega me tegeleme. ja see on ka küsimus, millega on tegelikult meie tööstus kokku puutunud alates finantskriisi algusest kaks tuhat kaheksa. Euroopa Investeeringute Fond oli väga oluline, samuti selleks, et telekomi investeerida ning üldisemalt lähenedes Euroopa algatused digitaliseerimise valdkonnas ja ringmajanduses ning samuti äh, iduettevõtete äh, valdkonnas ning ühtse digitaalturu toetamisel. ei sooviks on kapitalituruga, energialiiduga ja ühisturuga edasi liikuda. Äh, eesistumise eel korral, oleme korraldanud palju kahepoolseid kohtumisi erinevate sidusrühmadega selleks, et paika panna tööstus- valdkonna tegevuskava järgnevaks kuueks kuuks. trio öö, kohta muidugi jätkame Hollandi ja Slovakkia poolt tehtud tööd. meil on peaasjalikult kolm prioriteeti. üheks, suurendada meie majanduskasvu ning tööstuslikku konkurentsivõimet. teiseks Euroopa Liidus tegevu-, äh, tegevuskulude vähendamine seoses äh, ülekannetega ning äh, edasi avada meie uksed erinevatele osapooltele, VKE-dele, ka keskmises ning ka mikroettevõtetele pöörame tähelepanu keemiatööstusele, plaanime arutada tuleviku väljavaateid kuid vaatame ka, milline on praegune olukord selles väga põnevas valdkonnas. logistika ja transport on jällegi üks valdkond, kus vaatame, millised on meie praegused konkurentsieelised just logistika valdkonnas ja kuidas läbi selle oleks paremini võimalik veel parandada meie tööstuskonkurentsivõimet eriti võttes arvesse seda, mis toimub rahvusvahelisel tasandil ka pärast äh, Brexitit ja Trumpi valimist. samuti plaanime tugevdada iduettevõtete jaoks äh, ökosüsteemi ning äh, toetada juba toimivaid ettevõtteid. meil ei ole puudu ettevõtlusvaimust Euroopas, paljud ettevõtted aga ei jõua kaugemale esimesest, esimestest kriitilistest aastatest Äh, võib-olla lähevad hoopis mõnda teise riiki äh, ja ei kasuta ära meie potentsiaali Euroopa Liidus ja meie tarbijaid. nii et me tahame, et tõesti iduettevõtted suudaksid täita kogu potentsiaali, mis neil on töökohtade loomisel. Äh, me siis seega pöörame tähelepanu VKE-de elusükli erinevatele etappidele ja võimalustele, juurdepääs rahastamisele ressursside haldamine, strateegilised operatiivsed aspektid, inimkapital, suutlikkuse toetamine. samuti ootan koostööd teie komisjoniga äh, iduettevõtete ja nende edasise tegevuse toetamises. ma tahaksin selle komisjoni esimeest härra Puusekit kutsuda üles osalema mitteametlikul ministeeriumide vahelisel kohtumisel viiendal, kuuendal aprillil Valletas. selle kohtumise käigus delegaadid arutavad erinevaid võimalusi äh, ja väljakutseid, äh, millega iduettevõtted kokku puutuvad. Äh, tööstuse digitaliseerimine neljandaks, nagu te teate, on äh, see muutnud äh, tootete tootmist, teenuste pakkumist ja mõneti isegi seda, kuidas meie avalik haldus töötab. mida me ka praegu näeme, on see, et digitaliseerimine muudab ju ka traditsioonilisemat tööstust ning teenuste sektorit. see muudab seda, kuidas me toodame sõidukeid, kemikaale, kuidas pangad oma finantsteenuseid pakuvad ja nii edasi. tarne, kliendi ja tootmise vahelised suhted on ka muutunud. meditsiin, seadmed, autod, teenused, kõik muutuvad üha nutikamaks ning me pöörame väga suurt tähelepanu sellele valdkonnale, see on meie üks prioriteete tutvusin suure huviga raporti eelnõuga härra Putikoferi poolt, mis puudutab Euroopa tööstuse digitaliseerimist, jagan tema arvamust. ma olen veendunud, et olukord on absurdne, sellepärast et vastavalt uuringutele uus tehnoloogia võib endaga kaasa tuua töökohtade kaotaminekut samas on meil puudu ähm, kvalifitseeritud tööjõust ning äh, meil meil on vaja iga aasta sada kaheksakümmend tuhat IT-spetsialisti ligikaudu. nii et meil on, äh, me peame pöörama tähelepanu eelkõige just oskustele, see on äh, aluseks edasisele edule, see tähendab äh, õigust koolitusele, elukestva õppe toetamist ning seda, et digitaaloskusi omandatakse juba varakult lapseeas ning ka koolis ka, ka piiriülesuse aspekt on oluline mitte ainult hargmaistele ettevõtetele, aga vaid ka VKE-de puhul. ja lõpetuseks me oleme samuti avaldanud soovi, et äh, ettevõtete konverentsil seitsmeteistkümnendal märtsil osaleks parlament ja see toimub samuti Valetas ja tahaksin kutsuda ka teid esimeseks puhuseks sellele konverentsile, aitäh! Äh, Thank you, thank you, minister, for your presentation. suur tänu, härra minister, selle sõnavõtu eest. viiendal ja kuuendal aprillil Strasbourgis on Euroopa Parlamenti täiskogu ja keeruline on tulla, aga seitsmeteistkümnendal märtsil oleks palju lihtsam tulla. ja tänan kutse eest. ja nüüd me läheme energiapoliitika juurde ja sõna saab minister Konrad Mitsi. tänan, härra Puusek, head kolleegid, minu jaoks on privileeg olla täna siin kolmel põhjusel. märtsis kaks tuhat kolmteist ühines Energianõukogu, siis kui Euroopa hakkas mõistma oma energiasündroomi jõuliselt mõistes tema ees olevaid väljakutseid. teiseks näen, kuidas Euroopa Energialiit areneb praegu ja osalesin ka ministrina nõukogus selle vormumisel ja õigusaktide sünni juures. ja kolmandaks, kõige olulisem, olen täna kõige väiksema liikmesriigi minister siin teie ees hetkel, mil Euroopa Liit kavandab väga-väga ambitsioonikat äh, energiaagendat, mis peab vastama Euroopa kodanike muredele. märtsikuus tähistame ka kuuekümnendat ühtse turu algusaksti aastapäeva, Rooma lepingu aastapäeva. Rooma lepingu juured on terase- ja söetööstuses. tänus liikmesriikide koostööle oleme ehitanud ühiskonnad, mis on saanud elada rahus, stabiilsuses ja sise, ja nautida siseturuvabadusi, mis on Euroopa Liidu tooted. energia on olnud kõige selle keskmes täna räägime me ainult söest ja terasest, kuid paljud väljakutsed on jäänud. seega energialiit on olul-, on sama oluline teema kui iialgi varem. ja kõige selle arhitektide hulgas on ka härra Puusek, kes istub täna meiega siin. energia on alati olnud Euroopa projekti keskmes, see on ka loomulik. energia oli oluline ka viiekümne esimesel aastal Euroopa loomise hetkel, terase ja sööühenduse loomise hetkel. kuid üheksakümne kuuendal aastal alles võttis komisjon vastu esimese energiapaketi ja kolmas neist võeti vastu aastal kaks tuhat üheksa. üheksakümnendate aastateni energiaturul domineerisid vertikaalselt integreeritud ettevõtted, kes omast ka jaotusvõrke. direktiivi üheksakümne kuuendal ja üheksakümne kaheksandal aastal üritasid turge järk-järgult avada. teine direktiivide grupp nõudis aga täielikku energiaturgude avamist. siiski tuleb märkida, et Euroopa Liidu jõupingutused liberaliseerimise suunas ei olnud päris edukad. monopolid jätkusid ja kontrollisid importi, sisetoodangut ning tarbijahindu ja takistasid uutele ettevõtete turule tulekut. seega Euroopa Liit otsustas jõulisemalt reguleerida valdkonda ning võttis vastu kolmanda energiapaketi. see võib tunduda kauge minevikuna, kuid energiaturu integreerimise eesmärk ja koostöö liikmesriikide ja osapoolte vahel öö, oma sellise tähtsuse kahekümne kahe, kahe tuhande kaheksanda aasta kriisitingimustes. sellest ajast energiapoliitika on olnud üleminekuperioodis riiklike prioriteetide vahel ja välispoliitika vahel. kuid gaasikatkestused, kütteprobleemid olid faktid. kolmkümmend protsenti Euroopa gaasist tuleb ainult ühest riigist ja pool sellest läbib ühe transiitriigi. see viis Euroopa mõistmiseni, et äh, allikate mitmekesistamine on ja selle puudumine on, on suur nõrkus. kõr-, hinnad on kõrged. peame mõtlema hindadele teisel pool Atlandit. mingil miljard eurot päevas. konkurentsivõime on endiselt väljakutse seega on tähtis, et me järgime Ameerika energiasektori arengut ka uue administratsiooni ajal. Ameerika energiahinnad on poole odavamad kui hetkel Euroopas. kriisi, jätkuv kriis andis aga hoo Euroopa energiasiseturu edendamisele ja see, see viiski Energialiidu loomise poole. õigusloomelised ettepanekud, mis on meie ees täna, nende eesmärgiks on sellele tugineda ning tagada, et tulevikus ei korduks kahe tuhande neljanda aasta mured. selleks on vaja paremaid ühendusi gaasi ja elektrisüsteemide vahel, rohkem tarnijaid ning rohkem konkurentsivõimet läbi turu liberaliseerimise. see ei ole väike ülesanne ja nüüd kuuskümmend aastat pärast selle protsessi algust olen ma täna siin teen koostööd nõukogu eesistujana, selgitamaks, kuidas Malta kavatseb seda teemat eesistumise ajal edasi viia. esita-, esindades kõiki kahtekümmend kaheksat liikmesriiki, tunnistades, et me oleme kõige väiksem, see ei tähenda, et see on nõrkuse märk, see on realismi märk. ma mõistan, et kliimatingimused Vahemerel on väga erinevad Põhja- ja Kesk-Euroopa tingimustest. me ei ole kannatanud gaasikriisi all näiteks, mis tabas Kesk- ja Ida-Euroopat, ma mõistan seda täielikult, kuid valitsus, mida ma esindan, on uus ja noor ja mis peab energiat üheks oma priori-, väga oluliseks prioriteediks. riigi suurusest sõltumata, asupaigast sõltumata, energia on alati seotud kodanikega, nende muredega, sellega, kuidas äh, nad saavad kasutada taskukohast energiat viimased viis aastat Maltal oleme tegelenud raskete ülesannetega, me mõistame, millised on väljakutsed, kuidas tagada ühendused gaasi- ja energiaturul. väike saareriik peab tegema suuri jõupingutusi tarnekindluse tagamiseks. peame ligi meelitama erainvesteeringuid ja me oleme seda ka teinud ning peame kasutama puhtamaid energiaallikaid, puhast energiat. Need kõik me oleme mikrokosmos võrreldes teiste eurooplaste muredega. kõrged energiahinnad, õhukvaliteet, konkurentsivõime, seoses energiaga tööpuudus on teemad, mis on puudutanud siiski ka meid. ja seepärast on energia olnud äh, minu valitsuse jaoks ka oluline teema. Malta reformid on täielikult vastavuses energiapaketi kahe sambaga. hinnad, me oleme hindu kaandanud kakskümmend viis protsenti, tarnekindlus, uued puhta energia tootmise ettevõtted, siis jätkusuutlikkus taast-, läbi taastuvenergia, energiatõhususe ning eluterve energia tootmine, tagamaks madalad hinnad. me mõistame hästi probleeme, mis on kõigi nende väljakutsetega seotud seepärast olen alati kinnitanud komisjonile ja Euroopa Parlamendile, et Malta toetab täielikult Energialiidu projekti. me ei taha siin kõlada luuleliselt, kuid ma tunnen vajadust teile öelda seda selleks, et te mõistaksite Malta konteksti. me oleme pragmaatiline riik, meil ei ole mingisuguseid suuruse illusioone ja nagu Joseph Muscat hiljuti ütles, see realism ka määratleb Malta eesistumise enne kui me hakkame rääkima regulatsioonidest, kolmepoolsetest kõnelustest ja muust, peame kinnitama, et me ole, tagame, et me oleme pragmaatilised ja et me mõistame inimeste tõsielu. energia on seotud inimestega, inimeste reaalsete vajadustega, seepärast on, on vaja mõista, kuivõrd Euroopa projekt on ühendatud inimestega. me peame tagama äh, et me anname vastused küsimustele, mis on inimestel. inimesed võib-olla ei räägi kuigi palju torujuhtmetest, kui nad räägivad energia hinnast ja kättesaadavusest, elektrikasket-, katke-, katkestuste kestvusest, majade küttest, äh, konditsioneeridest inimesed räägivad äh, soojuselektrijaamadega saastest, mida nad leiavad oma koduaedadest. sellest rääkides peame alati mõistma, et kui inimesed näevad meid televiisorist, nad peavad kuulma, et me räägime nende muredest. mitte ainult sellest, mis huvitab meid endid, poliitikuid. see on väga tähtis, eriti energia valdkonnas. see on Euroopa Liidu eksistentsi keskmes. inimeste positiivne hõlvamine energiavaldkonnas on kasulik kodanike ühendamisel Euroopa Liiduga. kui meie ei selgita, mis otsuseid me võtame, asub keegi meie asemele. institutsioonide ülesanne on olda realistlikud, pragmaatilised ja leida lahendusi suurtele probleemidele. energia valdkonnas annab energiapakett meile kohased tööriistad ja tahan siinkohal tänada kolleege Maro Šeftovitši ja Miguel Canietet nende töö eest ja suurepärase dialoogi eest, mida nad hetkel jätkavad. see protsess peab leidma kohase vastuse meie ja, ja Euroopa Parlament, kes on kodanike poolt otse valitud, on siin parimas positsioonis Te olete kindlasti juba sageli kuulnud, kuivõrd eesistujal on vaja Euroopa Parlamenti selleks, et täita inimeste ootusi. tänan teid avameelsuse ja kollegiaalsuse eest. eesistuja peamised prioriteedid on kõigepealt gaas, varustuskindlus, teiseks energia märgistamine, kolmas puhas energia kõigile eurooplastele ja selle pakett ja neljas Euroopa Vahemere mõõde. gaasivarustuskindluse ettepanek on üks Energialiidu nurgakividest ja ka Malta ees prioriteet. me oleme ka varem sellega, varakult hakanud sellega tegelema, juba on toimunud terve rida koosolekuid ähm, jätkuks Slovaki eesistumisele. nüüd Slovakkia Hollandiga oleme teinud koostööd ning loodetavasti nõukogu on peatselt valmis alustama läbirääkimisi parlamendiga. ootan tihedat koostööd Rahvaparlamendiga sellel teemal, kuivõrd see on meie varustuskindluse jaoks äärmiselt tähtis. meie eesmärgiks peaks olema jõuda kokkuleppele enne eesistumise lõppu. kokkuvõttes eesistumine on pidanud oluliseks kõigepealt regionaalset koostööd nõukogus saavutati kokkulepe institutsionaalse koostöö osas, kus me tugineme riskipõhistele liikmesriik, riskipõhiselt liikmesriikidele gaasitarnete puhul ning tähtsad on piiriülesed meetmed samuti teiseks. infovahetus, mis on äärmiselt oluline tarnekindluse jaoks. see mehhanism peaks äh, siiski jagama halduskoormust, samas tagades konfidentsiaalsuse pikaajalised gaasilepingud, mis tagavad nelikümmend protsenti gaasitarbimisest liikmesriikidest, ei tohi takistada järelevalvet. kui äh, lepingu osas on probleeme, sellest teatatakse komisjonile. on võimalik taotleda ka täiendavat infot, see ei puuduta hinnainfot ning halduskoormusele lähenetakse proportsionaalsusest. ning solidaarsus pärast kõiki kriisimeet-, pärast kõigi kriisimeetmete kasutusele võtmist. solidaarsus koos kompensatsiooniga on määruses väga olulisel kohal, see võimaldab liikmesriikidel võtta arvesse oma spetsiifilist olukorda ootan koostööd Euroopa Parlamendiga ja kiireid edusamme selles olulises teemas, kuna see on väga tähtis energiavarustuskindlusele Euroopa Liidus. energia märgistamine nüüd jällegi on üks peamistest prioriteetidest eesistumise jaoks. puhta energia pakett on laual ja me ei saa liiga kaua enam viivitada, peame keskenduma nüüd puhtale energiale kogu Euroopa tarbeks. Malta jätkab tihedat koostööd parlamendi kolleegidega siin lahenduse leidmiseks. me tervitame siin edusamme ja tähtis on seda liikumist jätkata, oleme kindlasti õigel teel. ja nüüd äh, puhas energia kõigile eurooplastele pakett. Euroopa Liidu jaoks vastavalt eesmärkidele aastaks kaks tuhat kolmkümmend, milles lepiti kokku aastal kaks tuhat neliteist. puhas energia kõigile eurooplastele, nagu see komisjonis vastu võeti. novembrikuus on Energialiidu taas üks oluline ehituskivi. energialiitu ei ole võimalik äh, üles ehitada ilma selle teemaga tegelemata. seega me avame selle paketi ja alustame kõnelusi ettepanekute üle puhta energiapaketi osas, kõigepealt energiatõhusus, siis keerukas energiaturu ülesehitus, varustuskindlus, taastuvenergia ja juhtimine. ministrid kahekümne seitsmendal veebruaril hakkavad arutama selle paketi üle. energiatõhusus on meie, on meie ühine põhimõte, seega Malta keskendub sellele, kuidas energiatõhusus ettepanekuga toimida ja arutame seda nõukogus juuni lõpu, lõpul. tööd on palju, ootan siin parlamendi toetust ja koostööd, et Energialiidu algatus võiks võimalikult kiiresti tõeks saada. ja viimane punkt muidugi ootame, ootame kodaniku rapor-, komisjoni raportit Energialiidu osas, mis, mida me ootame lähipäevil. ja kindlasti äh, tähtis on ka regionaalne lähenemine. ITRE toetus Euroopa Liidu, Energialiidule, mida te väljendasite, novembris on meie jaoks tähtaeg ning äh, Euromedi gaasiplatvorm. tegemist on Junckeri komisjoni viimase Vahemere eesistumisega ning parlamendi sellel ametiajal ma, me oleme leidnud, et me peame tõhustama Vahemere mõõdet ning seepärast oleme ka juba teinud selles suunas jõupingutusi. mais toimub mitteametlik ministrite kogumine Maltal ning teine kõrgetasemeline konverents, kus, kus osalevad ka energiaministrid ning äh, Vahemere piirkonna osapooled selleks, et gaasi- ja energiatõhususe taastuvenergia platvormid ning äh, leiaksid käsitlemist ja kutsuksin muidugi teid ka esimees ja, ja komisjoni liikmed osalema. konverentsil algatatakse ka väikesaarte foorum. ja lõpetuseks tahan teid tänada tähelepanu eest. meie tegevuskava tähendab, et me paneme kokku väga erinevatest tükkidest erinevad eesmärgid kodanike huvides. aitäh, suurepärased kõned ministritelt, nüüd ootame kolleegidelt märkuseid, meil on aeg otsas, aga siiski peaksime arutelu maha pidama, nii et äh, tehke oma sõnavõtud nii lühidalt ja täpselt kui võimalik sest tegemist on tähtsa aruteluga. kõigepealt Rahvapartei härra Kaasa, kes on Euroopa Parlamendi liige parlamendist äh,, Maltalt. mul on küsimus energeetikaministrile. Te vastutasite ka enne Malta äh, rahas äh,, erastamise eest, see on siis Malta energiafirma. Te tulite ka Panama leketest välja, teil on salajased äh, ettevõtted ja teil on miljon dollarit nendes ettevõtetes, nii et te võiksite rääkida nüüd sellele komisjonile, kust need miljonid tulevad. Malta kodanikud, meedia ja parlament on teilt neid küsimusi äh, päris mitu korda küsinud, nüüd on teil võimalus täna meile anda vastus nendele küsimustele, millele meie oleme vastuseid oodanud juba kuid. proua Talli, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, tere tulemast, äh, ministrid Cardona ja Mitsi, selle komisjoni liikmena soovin teile öelda, kui palju me hindame Malta eesistumise prioriteete. prioriteete, mis on programmis paika pandud ma olen pärit Maltalt ja sellepärast ma tahaksin ka toonitada, et meie me, riigi jaoks on tegemist väga tähtsa ajahetkega mis puudutab prioriteete, siis alustaksin minister Mitsist. mul oli väga hea meel, et äh, mikroettevõtete ja VKE-de juurdepääs rahastamisel oli teie jaoks nii tähtis. ma tahan teada, mis on teie jaoks kõige prioriteetsemad valdkonnad ja kuidas te kavatsete Euroopa VKE-sid ja eriti just idufirmasid aidata? minister Mitsi meie riik on kuulus, sest äh, me oleme väga palju läinud üle LNG kasutamisele ning LNG mängib väga tähtsat rolli praegu ka Euroopa Liidus. üks kõige tähtsam määrus ongi ju gaasitarnemäärus Euroopa Liidus ja me peame hoolitsema selle eest, et meil on energiavarustuskindlus äh, tagatud kõikide kodanike jaoks Euroopa Liidus, ükskõik kus nad siis ei asuks. ja tarnekindlus on eriti tähtis just kriisi ajal. kuidas eesistuja kavatseb selle küsimusega tegeleda? ja milline enamus on teil võimalik nõukogus saada sellele küsimusele? aitäh järgmisele, Claude Turmes Roheliste nimel um Thank you, thank you, minister. aitäh, minister. ma keskendun energeetikale ja kolleeg Pütikhofer räägib siis muudest küsimustest. ma arvan, et on väga tähtis, et teie eesistumise ajal me tegeleksime piirkondliku mõõtmega Vahemere piirkonnas. Euroopa Komisjon ja tegelikult parlament on nüüd äh, Äh, Läänemere valdkonnas saanud äh, koostööprogrammid paika, samamoodi Kagu-Euroopas Põhjamerega samamoodi. Äh, Beneluxi riigid, Prantsusmaa, Saksamaa teevad ka koostööd ning ma tõesti arvan, et me peaksime kasutama teie eesistumist ära selleks, et süvendada koostööd energeetika valdkonnas, nutikate võrkude osas ja nii edasi, ka sealses piirkonnas, nii et ootan et te selles valdkonnas väga aktiivsed olete. ma ei tea, kes teile informatsiooni annab, aga kui te räägite, et sellest, et äh, energeetika hinnad on väga erinevad Euroopas ja USA-s. gaasi puhul tõesti see on natukene tõsi, aga vaadake viimaseid hindu. gaasi hind ka ühisturul ka sellepärast, et me muudame nafta hinnaindekseid, äh, on vähenenud ja vahed on palju väiksemad kui kaks-kolm aastat tagasi, seda poliitiliste jõupingutuste pärast. teiseks, energeetika hulgimüügi hinnad kolmkümmend on see number umbes Saksamaal, Prantsusmaal, kui ei ole just parasjagu kriisi, nii et vaadake BGM-i, mis on kõige suurema turuosaga USA-s, seal ei ole tegelikult mitte mingit vahet jaemüügi hinnal, mis on referentshinnaks suurtele ettevõtetele ka Euroopa Liidus, nii et ma ei tea, kes teile neid märkmeid tegi, aga te tõesti peaksite need numbrid üle vaatama me oleme väga palju kodutööd ära teinud viimastel aastatel nendes küsimustes. aitäh, järgmisena kolleeg Siriki Ootis äh, kuue fraktsiooni nimel. aitäh. tervitan mõlemat ministrit, kes täna on meie ees ja tahan rääkida tööstusküsimustest. meil on väga hea meel teie püstitatud eesmärkide üle. VKE-de toetus, tööstusettevõtete toetus, aga meil on vaja konkreetseid tegevuskavasid ja ettepanekuid nende eesmärkide saavutamiseks. viiskümmend protsenti VKE-dest äh, pannakse esimese viie tegevusaasta jooksul uuesti kinni. meil on aga samal ajal tegemist nende puhul seitsme miljoni töökohaga, olukord muutub järjest halvemaks ka kärpepoliitika pärast ja eriti just neoliberaalse poliitika pärast. me oleme kuulnud, et VKE-sid tuleb toetada. tahaksin teada, kuidas äh, te COSME programmi VKE-de jaoks kavatsete tugevdada ja kuidas hoolitseda selle eest, et VKE-del oleks võimalik saada paremaid rahastamis- ja arenguvõimalusi ning ka teadustöö läbiviimise võimalusi, seal on meil tegemist suure lüngaga Euroopa Liidus. nüüd siis energeetikapoliitika on väga tähtis prioriteet ja meie fraktsiooni jaoks on väga tähtis, et avalik Äh, kaup oleks kõigile kättesaadav. ikka ja jälle räägitakse energiavaesusest. meie tahame teada, kas on juba ettepanekuid äh, Euroopa Liidu tegevuskavasid äh, energiavaesuse vastaseks võitluseks meil on siin kogemusi, on piirkondi ja liikmesriike, mis on suurtest energiavõrkudest isoleeritud. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks tahtsime me isolatsiooni lõpetada, aga seda ei ole saavutatud, nii et äh, kuidas on võimalik neid isoleeritud piirkondi ülejäänud võrkudega ühendada. nüüd siis äh, need äh, maavarad, mida me oleme läinud Vahemeres, mida sellega teha ja mida te üleüldiselt ütlete tugevdatud energeetikapoliitika kohta Euroopa Liidus. järgmisena proua Kappel, palun, ENF fraktsioonist. aitäh, härra esimees, lugupeetud ministrid Äh, kõigepealt tahaksin pöörduda minister Mitsi poole. täna hommikul toimus meil arutelu volinik Šefčovitšiga ja me rääkisime energeetikapaketist. tegemist on väga suurte eesmärkidega paketiga, millega on ette nähtud see, et aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, või siis ka energeetikapaketi rakendamiseks saavutatakse üheksasada tuhat uut töökohta ja SKT tõuseb Euroopas ühe protsendi võrra nüüd, äh, kui meil on keskkonnasäästliku energeetika pakett välja töötatud siis, siis üheksakümmend protsenti äh, seadusloomulistest meetmetest on paika pandud ja te ütlesite, et Energeetikaliidu saavutamine on teie jaoks väga tähtis. tahan teada, kas teie nõukogu poole pealt kavatsete võidelda seadusloomeliste ettepanekute kiire rakendamise eest, seda siis kolmepoolsete läbirääkimiste kaudu? teine küsimus äh, minister Cardonale, et teie valdkond on tõesti väga tähtis, tööstusettevõtted ja VKE-d. Te rääkisite konkurentsivõime suurendamisest, majanduskasvu toetamisest ja ülekandetasude vähendamisest. minu jaoks on väga tähtis äh, Äh, osapooltega dialoogi pidamine, eriti just VKE-dega. Te ütlesite, et praegusel hetkel õigusloomelisi ettepanekuid ei ole. minu arvates on sellest väga kahju, aga sellegipoolest on päris palju ettepanekuid, mis puudutavad VKE-sid ja tööstusettevõtteid. Te rääkisite digiteerimisest, sellest rääkisime meie ka täna, ringmajandus, kapitaliturgude liit ja nii edasi. tahaksin teada, kas teie oma eesistumise ajal Äh, kavatsete ette valmistada ka dokumente taas äh, industrialiseerimise kohta, meil on nimelt siin kahekümne protsendi määr paika pandud, kas teil on mingisuguseid ettepanekuid ettevalmistamisel selleks, et kas teie või siis järgnevad eesistujad hakkaksid neid rakendama selleks, et me sellele kahekümne protsendi eesmärgile lähemale jõuaksime? aitäh. proua Metsola, palun, Maltast. aitäh minister Mitsi, uhke Malta kodanikuga on täiesti sürreaalne olukord, et ainus minister, kes Panama leketest välja tuli, istub nüüd täna siin meie ees, nii nagu poleks mitte midagi juhtunud. Malta ajakirjanduse kohaselt on olukord selline. Konrad Mitsil oli Panama arve ta avas äh, selle samal ajal, kui temast sai minister ja ta kandis sinna üle suuri summasid, mida tal veel ei olnud äh, ja tundub, et peaaegu kõigil on täiesti selge, välja arvatud teie, et teie usaldusväärsus on väga kahtlane ja seega teie tänane ettekanne ka täiesti mõttetu. minu jaoks on täiesti šokeeriv see, et te nüüd hakkate nõudma, et mitte ainult Malta maksaks hinda teie eest, vaid kogu Euroopa Liit. Need on küsimused, millele saate teie vastata teie majandushuvide deklaratsioonis lähtudes, kuidas te kavatsete seda miljonist krediiti maksta ja kuidas te avasite arve Maltal, kes teile selleks nõu andis? on täiesti selge, et te olete saanud mingeid sissetulekuid teatud komisjonidelt, mis komisjonid need siis olid ja on kolm ettevõtet, teie oma peaministri äh, väga lähedase töötaja oma ja siis äh, kolmanda oma nii et äkki te, äkki ütleksite siis meile, kes tegelikult on selle E-Grand Corporate'i tegelik tulusaaja, sest rahvas on selle vastuse ära teeninud. aitäh, järgmisena proua Werner, palun. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Einmal aitäh, härra esimees, mul on kaks küsimust tööstuspoliitika kohta ja siis energiapoliitika kohta teile, härra Mitsi Euroopa Parlament ja tööstuskomisjon juba tükk aega on nõudnud järjekindlat tööstuspoliitikat. mul on väga hea meel, et te selle küsimusega nüüd tegelete. ja ma arvan, istun siin ma arvan, et kuna Trump valiti presidendiks, siis on väga tähtis, et meil oleks väga järjekindel tööstus- ja kaubanduspoliitika Euroopa Liidus. tahan teada teie käest, et tööstusvaldkonna kasvamine, töökohtade loomine selles raskes olukorras, kuidas on see võimalik, kuidas digiteerimine läbi viia? Euroopa Parlament on tööstusstrateegiat juba tükk aega nõudnud ja kahe tuhande kuueteistkümnendas aasta resolutsioonis tõime me selle ka järjekordselt välja, siis äh, tööstusettevõtete sõbrad, äh, see vabaühendus nõuab sedasama kuidas teie oma istumise ajal kavatsete aktiivset tööstuspoliitikat ka komisjonilt nõuda, sest siin on see probleem alati olnud äh, eesistumiste Euroopa Parlamendi vahel, meie kogu aeg nõuame midagi, aga komisjon mitte midagi meile nendele nõudmistele ei vasta. ja siis tahaksin teada äh, need valdkondade strateegiad, mis parlament juba eelmisel aastal välja tõi, tahan siin välja tuua just terasetööstuse ja raudteetööstuse, ma tahaksin, et siin mõjuhinnangud läbi viiksite selleks, et see kõik ei jääks ainult parlamendi resolutsiooni tasemele. härra Mitsi, mul oli väga hea meel selle üle, et te nii aktiivselt ja nii üksikasjalikult energeetikapoliitikasse olete süvenenud Te ütlesite, et energia puudutab inimesi ja te rääkisite ka energiatõhususe äh, märgistamisest kahjuks kolmepoolsed läbirääkimised ikka veel käivad, aga kui me kodanikele Euroopas tahame näidata, et me oleme võimelised energiapoliitikat rakendama, siis see valdko-, selle valdkonna lahendamine muutub veelgi tähtsamaks ja ma tõesti palun, et te pööraksite tähelepanu sellele, et teie eesistumise ajal lõpuks ka selles küsimuses kokkuleppele jõutaks, aitäh! aitäh! härra Kohlitšek, palun! Děkuji, já nebudu tak obšírný jako můj. Suur aitäh! mina ei teeni pikalt kui eelkõnelejad. kolmkümmend aastat tagasi mikromeetriliste kruvide tootja äh, tegutses, kas praegu on ka selliseid ettevõtteid? teiseks mis on teie kava saavutada Maltal mm, jätkusuutliku energia eesmärgid, kas te tahate kasutada tuuleenergiat või mingeid muid eh, ressursse, kas päikeseenergiat? ma usun, et teil on ka mingisugused eh, protsentuaalsed eh, eesmärgid Maltal. härra Pütikov Thank you, Chair. My first question goes to... suur aitäh, äh, minister Kaduna. aitäh selle eest, et äh, mainisite digitaliseerimisportfelli, nõustun täielikult äh, oskuste aspektiga. olen siin. ma tahaksin teile ütelda, et me oleksime päris rahul siin kojas, kui saaksime samuti äh, panus Malta osapooltelt oma töörühmas ja mul on ka küsimus teile. see puudutab äh, otseste välisinvesteeringute mõju Euroopas. Äh, ja teine küsimus, härra Mitsi, kuidas saatejuhtid Energianõukogu kohtumisi, kui teil kodus see portfell ära võeti, kuna te olite seotud Panama lekkega uh,? Thank you, thank you. aitäh teile. proua Griffin. Speaker uh,. Thank you, Jersey uh,. aitäh, Jersey jah, kahekümne kaheksa äh, liikmesriigi nimel. eelmisel aast-, äh, plenaaril öeldi, et on natukene äh, irooniline, et nüüd Malta ees istub ja Ühendkuningriik lahkub, aga meie oleme ikka siin ja ikka veel. härra Cardona, hea meelega kuulsin seda, et rääkisite koolitustest ja oskustest, et see on teie tõestuspoliitika äh, keskmes ning minister Mitsi, te ütlesite, et energia puudutab ainu-, eelkõige just inimesi. sotsialistid ja demokraatid, meie usume, et energia ei ole kaup, vaid tegemist on äh, sotsiaalse põhiõigusega. meil on üle viiekümne äh, miljoni kodaniku, kes kannatavad energiavaesuse käes. sotsialistid ja demokraatid on, meil on ka manifesto, ja saadame selle teile ja käivitame selle Gentis esmaspäeval esimeses töörühmas töötasime välja selle manifesto ning põhjapoolse riigi esindaja, mina ütlesin, et mitte keegi, mitte keegi ei peaks valima küte või äh, söömise vahel. Merjam Tali ütles, et Theresa lõunapoolsetes riikides suvel inimesed surevad sellepärast, et nad ei suuda endale lubada lihtsalt äh, õhukonditsioneeri. seega keegi ei tohiks valida soojendamise, jahutamise või söömise vahel. Konrad Mitsi, kas te saate lubada, et võitlete energiavaesuse vastu, selle kergendamise vastu ja seate selle oma eesistumise prioriteediks. suur aitäh! kõik küsimused nüüd on ära küsitud saadikute poolt, ma paluksin äh, mõlemal ministril äh, vastata, võib-olla alustame teist või samas järjekorras, kui lubate. suur aitäh, esmalt tahaksin kasutada võimalust ja tänada Euroopa Parlamendi liikmeid, kes sõna võtsid. nii palju, kui minu väike portfell äh, lubab äh, seoses äh, teie komisjoni tööga, siis vastaksin kahele aspektile. kõigepealt VKE-d. juurdepääs rahastamisele see on muidugi äh, eluliselt tähtis. vähemalt äh, oma nelja aasta jooksul, mil ma olen olnud majandusminister ja osalenud ka konkurentsinõukogudes, oleme me korduvalt seda küsimust oma päevakorras käsitlenud. kuid me näeme ka, et traditsioonilised meetodid enam ei toimi. nagu härra Pütikofer mainis seoses tööstusega. kohalikud VKE-d Euroopa Liidu jurisdiktsiooni all eh, seisavad samuti silmitsi konkurentsiga kolmandatest riikidest. seega meie ambitsiooniks eesistujana on pidada maha arutelusid ja leida lahendusi VKE-dele ning iduettevõtetele ja edasipürgijatele selleks, et leida alternatiivseid siin pean silmas äh, algatusi, stiimuleid, äh, see võib vastata ka sellele, mis me oleme teinud kohalikult, äh, näiteks õigusloome pereettevõtete kohta, õigusloome sotsiaalettevõtete kohta ja nii edasi, selleks korraldame mitteametlikku nõukogu, kus just nimelt käsitleme rahastamisele juurdepääsu ning järgmises konkurentsinõukogus arutame iduettevõtteid ning äh, jätkavaid ettevõtteid, arenevaid ettevõtteid äh, ning äh, korraldame terve rea tehnilisi koosolekuid veel meie eesistumise ajal. niisiis, VKE-de perspektiivist vaadates jah, ma usun, et me mõistame Äh, seda vajadust, meil on vajadus äh, arvamusi vahetada, puudutame seda oma teadises ning äh, meil on vaja VKE-de maailma rohkem kaasata Euroopa Liidu tegevusse. tööstus, ma arvan, et ka selles on kaheksuseks jagada alustan tööstuspoliitikast ning siis lõpetan konkurentsivõimega. esimene küsimus, mis mulle meelde tuleb, on see, kas meil üldse oleks vaja tööstuspoliitikat ja kui vaadata seda, mis on viimastel aastatel toimunud äh, Junckeri komisjoni ametisse astumise pärast, äh, mis otsustas, et tööstuspoliitika saab osaks laiemast äh, poliitika algatusest ning äh, need poliitikad puudutavad äh, küll erinevaid valdkondi, kuid on seotud ühisturu algatustega ning äh, siin komisjon peab pakkuma sobivat raamistikku tööstuspoliitika jaoks, aga ikkagi tööstuspoliitika meil ei ole. ning kui eh, tööstuspoliitika kui selline nõu-, komisjoni poolt päevakorda pannakse, siis meie ka lisame selle nõukogude päevakorda. kuidas parandada konkurentsivõimet tööstuses? see on üheks meie tööstu-, eh, eesistumise peamiseks aspekt-, eh, prioriteediks Hollandi ja Slovakkiaga ole, oleme siin koostööd teinud ja peamiselt keskendume Euroopa Liidu konkurentsivõimele võrreldes kolmandate riikidega ning samuti ülekannete hinnad selleks, et äh, tegutseda Euroopa Liidus. meie eesistumine keskendub, nagu ma juba mainisin, oma sissejuhatavas sõnavõtus äh, kemikaalidele, digitaliseerimisele, logistikale, Äh, arenevatele ettevõtete liidu ettevõttele ning Euroopa Liidu tegevuskavale selles valdkonnas. samuti äh, oleme teadlikud liikmesriikide soovist, et meil oleks kõikehõlmav tööstuspoliitika. eesistuja äh, jaoks on konkurentsivõime oluline, me ava-, me plaanime laia debatti pidada ning kaalume arutada samuti aprilli äh, Valetas rahastamisküsimust. ma usun, et sellega olen katnud enamuse sõnavõtte. jah, muidugi. lõpetaksin proua Werneriga ja tema mõttega mm, Trumpi, Trumpi valimiste kohta, jah, muidugi mõista, see muudab päris palju asju. aga minu alandliku arvamuse kohaselt pakub see meile ka võimalusi. haarakem kinni neist võimalustest ning muutkem omaenda majanduskeskkonda äh, soodsamaks, sest ma usun, et praegusel ajahetkel Euroopa Liit võiks pakkuda enamat rahvusvahelise kaubanduse valdkonnas ja me võiksime olla suuremaks tegijaks rahvusvahelisel areenil. aitäh. palun, sõna on järgmisel ministril. jah, härra Turmese küsimus, kes tõstatas palju põhjendatud äh, aspekte, regionaalne äh, mõõde, Vahemere piirkond. jah, Malta tahab Euromedi äh, mõõtmega edasi liikuda. me usume äh, Põhja-Aafrikaga ning kogu selle regiooniga koostöö pakub lisaväärtust Euroopa jaoks. me toetame seda punkti, oleme liikmesriigina ka toetanud Itaalia soovi Tuneesiaga ühendus sisse viia, oleme toetanud neid komisjonis ja samuti usume, et Euromedi mõõde peaks olema võtmetähtsusega energiatõhususe tagamisel. Äh, see piirkond on väga lähedane meile, pakub alternatiivseid energiaressursse ning tagab tarneturvalisuse. muidugi mõistan erinevaid stabiilsuse tasemeid Põhja-Aafrikas, Liibüa Liibüas on äh, asjad keerulised, nii et väga keerukas oleks seal edasi liikuda. küll aga Alžeeriaga, Marokoga ja Tuneesiaga võiks edasi liikuda, samuti Egiptusega, kus hiljuti avastati suuri gaasiressursse Malt tulevasel äh, nõukogul mais äh, osalevad samuti Iisraeli, Põhja-Aafrika riigijuhid. ja seal siis arutame ka teie komisjoniga erinevaid äh, punkte ja platvorme. energiatõhusus, taastuvenergia, gaas ja elekter. seda esiteks. teiseks rääkisite statistikast. Äh, jah, äh, ma tsiteerisin ametlikke andmeid, kuid ma mõistan, et Skandinaavia teiste riikide kohta öeldu igati vastab tõele ja tegelikult, mis me tahaksime, me tahaksime rohkem ühendusi selleks, et äh, äh, hinnad oleksid kõigil ühtemoodi ja samas tuleb muidugi võidelda energia kaotsemineku vastu. meil on füüsilised ühendused Malta ja Sitsiilia vahel alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast. meil on küll mõningaid katkestusi, kuid Itaalia ja Sitsiilia vaheline ühendus ei ole veel niivõrd tugev, kui me tahaksime, seal on väga palju ummikuid ning kui seda saaks parandada, siis see oleks sellest kasu samuti hindadele küll aga mõistan täiesti seda, mis härra Turmes ütles. proua Talli räägis neist muutustest, mis Maltal on aset leidnud. oleme üle läinud äh, vedelgaasile ning äh, seda lühikese ajaga, vähem kui nelja aastaga see ei ole endaga kaasa toonud mitte ainult hindade langust, vaid ka heitmete vähenemist viiekümne protsendi või üheksakümne protsendi juurde väikeosakeste heitmete vähendus. Need teemad on sellised, mis puudutavad üksikisikuid ja jätkame veel muude algatustega gaasivaldkonnas, muuhulgas asendame praegused seadelised tulevuse gaasijuhtmega. teine küsimuse osa puudutas Euroopa mõõdet ning gaasitarne turvalisuse määrust. siin on kolm mõõdet, regionaalne koostöö, infovahetus, solidaarsus. septembri nõukogu järeldused on igati julgust pakuvad, me soovime lünki täita ning praegugi äh, viimase kahe nädala jooksul on töörühmad kokku tulnud, meie sooviks on, et eesistumise ajal me mitte ainult ei alustaks läbirääkimisi parlamendiga, vaid äh, tõesti suudaksime lõpule jõuda selle väga sümboolse ja vajaliku äh, õigusloome aktiga, sest see mõjutab kõikide eurooplaste elusid. härra Sirjokis äh, esitas samuti küsimusi energiavaesuse kohta, samuti küsiti Eh, veel mujaltki energiavaesuse kohta. energiavaesus on selline punkt, mis meile muret valmistab. sellega tegeleme puhta energia eh, paketi raames. ometigi nüüd on ka haavatavate tarbijate mõiste sisse toodud, see on esimene samm, millest küll ei piisa. peame minema edasi sellega toetame seda punkti igastahes päevakorras, see on meie jaoks südamelähedane, sellepärast et inimesed räägivad meile sellest ja proua Talli, jah, tõesti, inimesed ei peaks äh, valima selle vahel, kas jahutada oma kodusid, osta süüa või hoopis kütta kodusid. proua Griffin, soovin teile edu selle algatuse raames Kentis ja loodetavasti tulevad sealt head ettepanekud Brasiljokis mainis samuti Malta kohta ja meie isoleerituse kohta, jah. Malta ja Sitsiilia vahel on nüüd energiaühendus kakssada megavatti. nii et mõneti energiatarne turvalisus tagatud aga me peame tagama, et kui seadeldis äh, peaks seiskuma, siis meil ikkagi oleks piisavalt energiat, miinus üks põhimõte, see tähendab seda, et meil on ikkagi pidev energiavarustatus ja me keskendume peaasjalikult taastuvale energiale, gaasile ning äh, varuseadmetele, mis võiks olla siis, äh, mis võiks siis käivituda, kui ühendus katkeb või jaam seiskub meil on ka palju muid algatusi, mille läbi tahame tagada, et kõik liikmesriigid oleksid ühendatud. mainiti samuti äh, Vahemere idakalda ühendusi, Küpros, ida pool Malta, Iisrael, seal on ka uued leiud. tahame edasi liikuda regionaalse koostööga selles valdkonnas ning meie jaoks on väga oluline, et tõesti see saaks toimima. kaks tuhat viisteist korraldasime koos komisjoniga ja Küprose valitsusega ühiskohtumise Maltal Euromedi algatuseks. itaallased pidasid jätkukohtumise Roomas. jätkame sellega mais ning toetame Euromedi platvormi mitte ainult gaasi, vaid ka energiatõhusus taastuvenergia elektri vallas proua Kappel, teie rääkisite härra Sefkovitši ja proua Kanjete ettepanekutest, puhas energia ja kõikidele eurooplastele. muidugi meie tahame tagada, et suudame õige hetke luua selleks, et nende küsimustega edasi liikuda. nõukogu liikmed, kakskümmend kaheksa liikmesriigilt muidugi kaaluvad neid ettepanekuid, seda, neid ettepanekuid on väga palju, puudutavad energia tõhusust, taastuvenergiate turgu ning paljusid muidki aspekte, mis on kriitilise tähtsusega selleks, et midagi paremuse poole muuta. liikmesriigid soovivad natukene aega selleks, et need dokumendid läbi vaadata me lubasime, et äh, alustame kõikide aspektidega oma eesistumise ajal puhta energia paketist. oleme oma alalisse äh, esindusse veel äh, inimesi värvanud selleks, et jätkata ja üks töörühm iga nädal äh, tuleb energiaküsimustes kokku. ja neli töörühma siis kuus. me oleme suu-, me plaanime veelgi suurendada nende kohtumiste arvu, nii et iga kahe nädala tagant tuleb kokku kaks töörühma lausa ja lähtudes pragmaatilisest äh, aspektist, siis tahame energiatõhususega just edasi liikuda ja hoonete energiatõhususega, sest me usume, et siin suudame jõuda võib-olla kiirema konsensuseni. elektrituru direktiiv on väga suuri väljakutseid esitav Äh, ma tean, osad liikmesriigid on mures äh, kivisöe ja muude aspektide pärast, teised jälle teistes küsimustes, aga igal juhul me tahame, et see pakett pakuks õigeid tööriistu selleks, et edasi liikuda. ja ma isiklikult veebruaris pöördun nõukogu poole selleks, et saada teiste liikmesriikide toetus. härra Werner rääkis sellest, et me peaksime keskenduma inimestele. ma tõesti toonitasin seda, kuivõrd oluline on energia märgistamine, jah, see on oluline. lihtsustatud märgistamine aitab tarbijatel paremini tooteid valida energiatõhususe aspektist see vähendab ka toote kasutamise hinda praegu on meil tehnilisi probleeme, mis on seotud rakendamisega, me peame otsustama, kas läheme rakendus- või delegeeritud aktidega edasi. siin on äh, pingeid ka institutsioonide vahel selles küsimuses. mina saan aru, et äh, on veel neliteistki õigusakti teistes portfellides, mis seda küsimust mõjutavad aga meie oleme valmis edasi liikuma selleks, et lõpetada tööga oma eesistumise ajal. soovime kompromissi, sest et praegu on selleks õige aeg Euroopa inimeste jaoks. härra Kohlitšek rääkis energiasegust äh, Maltal toimuvast. vabandan teie nime hääldamise pärast. jah. meil on Geo geoloogilisi äh, äh, probleeme, üritame saavutada kaks tuhat kakskümmend eesmärki, oleme üritanud oma energias ka muuta ja varem keskendusime mm, tuulele, aga keskkonnahinnangute ja muudel põhjustel pidime äh, loobuma tuuleenergiast, nüüd keskendume päikeseenergiale, kasutame iga katust ära Maltal selleks. samuti biokütuste kasutamist toetame, see on nüüd kohustuslik. ja loodame seeläbi saavutada oma eesmärke. proua Griffin, ma usun, et vastasin suuremale osale teie küsimustest Äh, ka seoses äh, energiavaesuse haavatavate tarbijatega. igastahes tagan äh, ise selle, et see saab sisse puhta energia paketti. ja ma tean, et ainult mõistest ei piisa, meil on vaja konkreetseid meetmeid. samuti küsiti minu isiklike finantsasjade kohta Malta opositsioonipartei esitas need ma tahaksin äh, siin peatuda lühidalt sellel aspektil, mulle on nõu antud, et ma peaksin keskenduma liikmesriikide probleemidele ja nende muredele, aga austusest Euroopa Parlamendi liikmete vastu arvan, et peaksin ka natukene infot jagama selles küsimuses. minu finantsasjad, <clears throat> minu rahaasjade aspektid on kõik selged meil oli äh, perekondlik äh, fond ning äh, mina haldasin perekonna varasid ja investeeringuid. ettevõte ei loodud pärast valimisi kaks tuhat kolmteist, see on täiesti vale. olen avaldanud ka dokumendid selle kohta. samuti nõudsin, et maksuauditid kõikide oma rahaasjade kohta, seda ei ole kunagi Maltal tehtud, seda praegu tehakse ning äh, siin äh, see audit puudutab mitte ainult seda küsimust, vaid kõiki minu rahaasju ja mul ei ole mingeid probleeme sellega, sest et olen alati ausalt käitunud ja ma usun, et tõde tuleb ka peatselt päevavalgele. ja samuti äh, olen pöördunud äh, komisjoni poole, et täiesti sõltumatu auditi koostaja vaataks läbi meie perekonnafondi küsimused. igastahes võin teile kõikidele kinnitada, et siin mingit probleemi ei ole, ma tahan vaadata kaugemale Malta ja partei poliitikast. me, meie sooviks on tagada, et neid kuud-kuud kasutatakse arukalt, meil on energiamärgis küsimus, gaasitarne see on oluline inimeste jaoks, see saab olla lausa revolutsiooniline, meil on väga suurepärased ettepanekud komisjoni poolt, keerukad väljakutseid esitavad ja nõuavad äh, palju mm, osapooltega suhtlemist see tähendab seda ka, et parlament peab tegema ettepanekuid ning jälgima seda arengut. eesmärgiks on see, et meil oleks taskukohane energia, head ühendused, puhas õhk, taastuvad energiaallikad ning tõhusus. tõhus on see, millele me keskendume. aitäh! Thank you. Thank you both minister. suur tänu, suur tänu mõlemale ministrile esimest korda ajaloos leiab aset Malta eesistumine see on ajalooline hetk. soovime teile igati edu, see saab olema edu ka Euroopa Liidu jaoks ja meie komisjoni jaoks, mis on vägagi seotud kõikide Malta eesistumise tegevustega. suur tänu veel kord. head kolleegid. ITRE koosolek jätkub homme hommikul kell üheksa null null, kuid mõne minuti pärast alustame koordinaatorite koosolekuga kolme minuti pärast koordinaatorite koosolek siinsamas ruumis homme hommikul kell üheksa null null. ITRE komisjoni koosolek jätkub. tänan väga.